Buongiorno a tutti, pregherei di prendere posto e... tere hommikust kõigile, palun võtke istet. ma sooviksin kohe meie komisjoni koosolekuga alustada, tegemist on siis tööstus- ja teaduskomisjoni koosolekuga ja mul on au selle koosoleku esimest osa juhtida, nii et me hakkame nüüd valima komisjoni esimeest ja aseesimehi. mina äh, juhin esimest osa, kus me valime siis nagu öeldud esimeest ja aseesimehi ja tahaksin teha kõigepealt ka mõned märkused enne seda tähtsat sündmust. tervitan siin kõiki kolleege, ka neid, kes on esimest korda siin koosolekul, kes on siis uued liikmed. kõigepealt tervitan siin muidugi komisjoni täisliikmeid ja mul tuleb teada anda ka äh, sellest, et äh, proua Juuso on kohal ja asendab äh, oma kolleegi härra Kambus, kes asendab härra Tajanit, meie parlamendi presidenti, proua Spiraki, kes asendab kolleeg Eelerit, härra Turkano kes, kes asendab härra Pusoid. proua Rodriguez Pineiro, kes asendab kolleeg Sorinjat ja kolleeg Kvelek äh, Rohelistest, äh, kes asendab kolleeg äh, Lundet. nii, meil on nüüd selge pilt ka asendusliikmete kohta ja me peame vaatama, kas kvoorum on koos, kvoorumiks on seitseteist koosoleku liiget, ma ei hakka siin lugema inimesi, sest mulle tundub, et kvoorum on koos. teeme kohe algust. härra Karinš kõigepealt. rahvapartei nimel soovin mina esimehe kandidaadiks äh, esitada selle koja kunagise presidendi ja viimasel kahel ja poolel aastal seda komisjoni juhtinud Jerzy Buzeki. aitäh! enne kui ma ühinen aplausiga, tahan küsida presidendilt, kas ta on nõus kandideerima, palun siis on meil vist võimalik äh, aplodeerida. kas on äh, veel kandidaate? kas on keegi, kes ise soovib kandideerida või mõne kandidatuuri esitada? ei. kõige lihtsam on lihtsalt äh, aplausiga kinnitada. president Buzek è dunque eletto president Puusek valiti siis aplausiga äh, kõikide liikmete poolt. Äh, nii kõikide liikmete kui ka enda nimel soovin teile palju õnne, härra Puusek, ja ma palun, tulge siia ja võtke üle see töö. Te ei ole ju uued ja see ei ole teie jaoks uus töö, nii et tulge siia ja palju õnne! Uh, uh,. Thank you very much, all of you. aitäh teile kõigile, kallid kolleegid. tegemist on suure vastutusega juhatada uh, tööstus- ja teaduskomisjoni, aga see on ka väga tore töö, täitsa ausalt ütlen seda kohe. see on minu jaoks väga huvitav töö, põnev töö ja te olete mulle andnud põhjust äh, öelda, et äh, viimased kaks ja pool aastat olid väga tähtsad kaks ja pool aastat minu elus. Äh, ma loodan, et ka teile meeldib olla siin komisjonis, tegemist on väga aktiivse komisjoniga, nagu te kõik teate. energeetika küsimused, üheksa seadusloomelist ettepanekut, kolmepoolsed läbirääkimised, meil on rohelise energia pakett, mida aruteludeks ette valmistatakse ja me peaksime sellega valmis saama veel selle aasta lõpuks, siis digitaalne tegevuskava, seal on üks küsimus ka kolmepoolsetel läbirääkimistel, kolm digitaalturu küsimust, siis Prima projekt, teadusprojektid kiire menetluse kaudu, nii et kokku neliteist õigusloomelist ettepanekut ja vähemalt üheksa õigusloomelist arvamust ja kõik need tuleb meil läbi vaadata. nii et suur-suur tänu teile selle töö eest ja suur tänu toetuse eest. ja nüüd läheme aseesimeeste valimise juurde esi-, teine, kolmas ja neljas aseesimees on meil vaja valida. ja asendusliikmeid siin juba mainiti. meie kolleeg Patrice Toia luges nad nimeliselt üles, aitäh äh, Patrice selle eest! aitäh ka meie komisjoni koosoleku esimese osa juhtimise eest! kvoorum on olemas ja nüüd kandidaadid esimese aseesimehe kohale. kas teil on ettepanekuid kandidaate esimese aseesimehe kohale ja palun? härra Nika, esimese aseesimehe kohale pakun mina välja kolleeg Patricia Toia, palun aitäh, Patricia, kas sa oled valmis kandideerima? jah, olen nõus. palju õnne, kallis sõber. kallid sõbrad, kas on veel kandidaate? teeme ikka samm-sammult. teisi kandidaate ei ole. kas te, kas ma võin öelda, et kui meil ei ole rohkem kandidaate, siis me peaksime salajaselt hääletama? ja kinnitame Patricia Toia ametisse aplausiga. kui te olete sellega nõus, siis palun plaksutage. Thank you very much. So now we <clears throat> go to the aitäh teile. nüüd teine aseesimees. kas teil on ettepanekuid kandidaatide kohta? härra Krasnodemski. jah mina tahaksin teise aseesimehe kohale äh, esitada meie kolleegi Hans Olav Henkeli. kas te olete valmis kandideerima, härra Henkel? jah, olen. väga hea. kas on veel kandidaate teise aseesimehe kohale? kas keegi teine sooviks veel kandidaate esitada? ei ole. siis, kui olete nõus, siis võime jällegi aplausiga kinnitada. suur tänu kolmas aseesimehe kandidaat. kas teil on ettepanekuid kandidaatide kohta? kuue fraktsioon. härra esimees, kuue fraktsiooni nimel teen ettepanekul Ljubomir Kohlitšeki kandidatuuri üles panna kolleeg Kohlitšeki ei ole kohal. aga ta saatis meile e-kirja, et äh, ta on valmis kandideerima, ma eeldan, et see valmidus on ikka veel olemas. jah, meil on e-kiri, nii et meil on tunnistus olemas, tõend olemas. kas on veel kandidaate? ma ei näe kedagi nii et ma arvan, et me võime ka siis aplausiga kinnitada härra Kohlitšeki. aitäh ja nüüd neljas aseesimees meie komisjoni jaoks, kas teil on ettepanekuid? härra Federley. härra esimees, ma istun uue koha peal ITRE komisjonis äh, asjad muutuvad, varem istusin keskel. ALDE poolt teen ettepaneku, et Morten Helvek tuleks tagasi valida neljandaks aseesimeheks siis. küsimus kandidaadile. kas te olete valmis kandideerima? jah, olen valmis. aitäh. kas meil on teisi kandidaate? ma ei näe kedagi nii et ma arvan jällegi, et teeme nii nagu ka enne, aplausiga kinnitame ametisse. aitäh uh,! Uh... kallid sõbrad, meie juhatus koosneb samadest inimestest nagu esimese kahe ja poole aasta jooksul ning ma arvan, et meie koostöö siiamaani on olnud suurepärane kas keegi aseesimeestest tahab midagi öelda? proua asepresident, üks lause võib-olla. see oleks meile kõigile väga motiveeriv. jah yeah.. No, innanzitutto la prima parola di ringraziamento per la fiducia. kõigepealt äh, soovin teid kõiki tänada selle usalduse eest. võin kõikide aseesimeeste nimel öelda, et meil on väga suur rõõm ja au juhtida seda komisjoni ja härra esimees, me peame oma tööga jätkama. meil on väga palju küsimusi siin energeetika, tööstus, teadustöö, siis tuleb meil ka äh, teaduse raamprogrammi vahearuanne Äh, koostada, seega meil on väga palju tööd teha ja me ei tohiks siin lihtsalt häid soove edastada pikka aega, vaid me peaksime võimalikult kiiresti alustama tööd nende tähtsate küsimuste kallal. selleks, et äh, kodanikud näeksid siis ka häid tulemusi, mida äh, saavutab siis meie komisjon ja ma arvan, et me saame väga kiiresti selle tööga jätkata. aitäh teie lühikese sõnavõtu eest ja nüüd kolleeg Henkel, kas te soovite ka paar sõna lisada? <clears throat> jah, ma loodan, et me üheskoos teeme tööd Euroopa tööstuse konkurentsivõime nimel, eriti deindustrialiseerimise äh, lõpetamise nimel paljudes liikmesriikides. aitäh, kolleeg Peterson, kõigepealt äh, aitäh selle eest, et mind valisite tagasi. nagu siin juba öeldi, viim-, järgmised kaks ja pool aastat on väga kiired, äh, eriti just need energeetikaküsimused, mida me ka täna hommikul arutame, on väga tähtsad, nii et ma ootan siin tõesti suurepärast ja konstruktiivset koostööd kõigilt. aitäh! aitäh teile ka! kallid sõbrad, äh, asutav osa meie komisjoni koosolekust on just praegu lõppenud äh, ja lõppes õigeaegselt, nii et me võime minna nüüd äh, korralise koosoleku juurde. tegemist on väga tähtsa koosolekuga. korralised koosolekud ongi tavaliselt kõige tähtsamad, meil tuleb kõigepealt äh, päevakord kinnitada, kui kommentaare ei ole, siis me saame päevakorra kinnitada ilma muutusteta. esimehe teadaanded. tahan veel kord tervitada siin uusi liikmeid tööstuskomisjonis. võib-olla kõik ei ole valimiste ajal kohal, nii et ma nimetan nüüd kõik uued nimed homme hommikul uuesti enne hääletust, sest ma näen teid küll siin, ka neid, kes viimase kahe ja poole ja viie aasta jooksul ei olnud täisliikmed, nüüd aga te olete tagasi. väga tore on see, et te tulete alati tööstuskomisjoni tagasi, see on eriline ja tegelikult ka parlamendi president jääb täi-, tööstuskomisjoni täisliikmeks edasi, see on ka midagi väga erilist, nii et ma homme nimetan kõik need äh, uued liikmed uuesti ähm, siis homme kell kümme, et me saaksime ka neile aplodeerida enne hääletust siis. nüüd läheme esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa tööstuse digiteerimine meil tuleb äh, raporti eelnõu läbi vaadata, esimene arvamuste vahetus toimus kaheteistkümnendal oktoobril eelmisel aastal ja kultuurikomisjon ja ka IMCO komisjon andsid oma arvamuse vastavalt äh, kodukorra reeglile viiskümmend kolm pluss ja transpordi- ja tööhõivekomisjon tavamenetluse kaudu meie raportööriks on Reinhard Pütikhöfer, Pütikofer, Reinhard, ma vabandan veel kord, sest eelmise kord meie kohtumisel härra Oettingeriga ma kogemata ei andnud talle võimalust öelda kõik, mis oli vaja öelda selles küsimuses. nii et äh, kallis kolleeg ma väga vabandan teie ees ja annan teile nüüd sõna selleks, et te saaksite meile esitleda oma arvamust äh, Euroopa tööstuse digiteerimise kohta. Thank you very much. aitäh, lugupeetud esimees. esmalt äh, õnnitlen teid samuti selle puhul, et te jätkate oma tööd äh, tööstuskomisjoni esimehena. ma väga austan seda tööd, mida te teete. ja äh, see, mida te ütlesite, oli väga lahke, nii et aitäh. väga meeldiv on äh, see, et meil on võimalus tegeleda digiteerimisstrateegiaga esimese teemana, mida me käsitleme meie ametiaja teise poole alguses. ja kuna kõigil on kindlasti olnud võimalus selle raporti eelnõuga tutvuda, siis ei kavatse ma rääkida sellest üksikasjalikult, vaid lihtsalt räägiksin mõningatest teemadest, mis äh, minu meelest on eriti olulised või võiksid olla eriti olulised. ja tegelikult olen ma väga huvitatud sellest, et ma tahaksin kuulata variraportööride ja teiste kolleegide arvamusi selle raporti kohta ma räägin siin neljast punktist, kõigepealt üldine filosoofia, et äh, mida Euroopa Liit peaks järgima äh, tööstuse digiteerimise strateegia puhul. minu arvates on ilmselge, et meil on vaja lõimitud äh, tööstuse digiteerimise strateegiat ja Euroopa Komisjon on välja tulnud oma teatisega Euroopa tööstuse digiteerimise kohta ja meie peaksime seda lähenemist äh, äh, toetama. digiteerimine on äh, väga oluline seoses mõningate majandusalaste väljakutsetega, millega me silmitsi seisame ja siin äh, esimeses peatükis äh, üritan ma oma raportis äh, neid välja tuua. ma arvan, et see peaks toetama näiteks meie püüdlusi ringmajandust edendada. ma arvan, et digiteerimine on väga tõhus selleks, et edendada energiaressursi tõhusust ja digiteerimist tuleb äh, ühtlasi ka meie äh, investeerimispoliitikas arvesse võtta, sotsiaalpoliitikas, juhtimisstruktuur ja ma arvan, et ka see peaks olema osa filosoofiast, ei tohiks olla suunatud üle tsentraliseerimisele, vaid riiklike algatuste ja platvormide koordineerimisele selleks, et täielikult ära kasutada mitmekesisust, aga ka selleks, et täielikult jagada jõupingutusi ja koostöö kaudu tugevamaks saada. ja selles osas on kindlasti oluline võtta arvesse erinevaid äh, osapooli ja ma arvan, et see on põhimõte, milles me saame olla ühel meelel. teiseks, meil on vaja õigeid raamtingimusi selleks, et edendada tõhusat, edukat Euroopa tööstuse digiteerimise strateegiat, taristu on väga oluline ja see komisjon võiks võib-olla välja saata signaali, et me oleks väga rahul, kui Äh, rohkem raha, mis, mida inst-, äh, äh, antakse Euroopa investeerimiskava raames läheks, läheks samuti tööstuse digiteerimise strateegiasse. ma arvan, et väga oluline on, et me pööraks rohkem tähelepanu VKI-dele moderniseerimise ja innovatsiooni käigus ja tehnoloogia mõttes on, on täitsa mitu asja, mis on väga olulised, nagu näiteks küberturvalisus mis võiks olla väga oluliseks aspektiks mm, digiteerimise puhul Euroopas. ma loodan, et kõik kolleegid saavad toetada seda, et meil on vaja tugevat standardimisstrateegiat. Euroopa on olnud väga edukas minevikus oma lähenemisega, et me liigume standardimise poole. meil on väga head traditsioonid sellega seoses ja ma arvan, et me peaksime samamoodi jätkama. on ka teisi teemasid, mis äh, ilmnevad uuel moel, näiteks on avalikult arutatud äh, selle üle ja see peaks äh, ka muut-, mõjutama meie tööd siin, äh, välismaised otseinvesteeringud Euroopasse, millega üritatakse üles osta Euroopa tööstuse kroonijuveele ja me peame vaatama, et kas on vaja leida uusi võimalusi tagamaks seda, et Euroopa äh, tööstus jääb äh, eurooplaste kätesse ja meil on vaja äh, ka parandada oskusi, haridust, sotsiaalset innovatsiooni see ei ole väga selline kitsas lähenemine, vaid tegemist on digiteerimisperspektiivi varase arvessevõtmisega hariduse planeerimises ja ka kutseõppe puhul on digiteerimine väga oluline. tahaksin siin tänada variraportööre, kes kõik on väga lahkelt nõu andnud. juba praeguseks ma loodan, et meil õnnestub ühiselt meie kodanike jaoks äh, suurepärane raport äh, kokku panna. aitäh, te rääkisite palju pikemalt, kui me arvasime, aga ma ei olnud piisavalt julge, et teid peatada. ja nüüd äh, saavad sõna siis variraportöörid, meil on pikk nimekiri neist. härra Salini Rahvapartei nimel, palun. aitäh ja head päeva kõigile ma tahaksin tänada härra Püütikoferit äh, ra raportöörina. meie Rahvapartei fraktsioonis oskame väga hinnata äh, seda, et äh, nüüd on hakatud tegelema selle tööga, meil on ka see resolutsioon, mida me saame toetada. kolleeg juba rääkis kõigest. millised on meie jaoks kõige olulisemad valdkonnad, mida tahaksime veel siin käsitleda. ma töötan välja ka muudatusettepanekuid. esiteks oleks vaja mainida seda, et ITRE komisjon on teinud juba ja kultuurikomisjon on teinud juba su suurepärast tööd äh, loovtööstusega ja see võiks olla samuti asjaks, millega saaks parandada seda, täiendada seda raportit ja nagu raportöör juba ütles, oleks vaja äh, käsitleda rahastamisinstrumente. Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend on meil näiteks, äh, meil on ka struktuuri- ja ühtekuuluvusfondid ja meil on äh, ka noorte tööhõive edendamiseks fond, meil on sotsiaalpakt, ka see on väga oluline. rahastamisinstrumentide puhul peaksime ütlema, et on selliseid rahastamisvõimalusi, mis on loodud just selle valdkonna jaoks. ning on ka aspekte, mis ei ole seotud sotsiaalsete küsimustega, teised jälle on, näiteks digitaalne pädevus ning pakkumise ja nõudluse vahelise lõhe ületamine on palju instrumente selle jaoks, näiteks vahelduv töö ja väljaõpe. me teame, et teadusuuringute jaoks on väga oluline, et ettevõtetel oleks head sidemed ülikoolidega. me sõnastame oma muudatusettepanekud ja ütleme ka, et äh, oluline on, et avalik sektor teeks äh, koostööd erasektoriga. härra Pütikofer rääkis ka sotsiaalsetest aspektidest tööturul, see on väga oluline ja meil on äh, samas suunas minevad seisukohad, ehkki lähtekoht võib-olla ei ole samasugune. igal juhul me toetame seda, et digiteerimise puhul arvestatakse seda, et see mõjutab töötajate arvu on väga palju uut tüüpi töökohti, kus on vaja uusi oskusi, on äh, väga innovatiivseid äh, töökohti ja ka seda tuleb kõike arvesse võtta. ja väike ja keskmise suurusega ettevõtted, tahaksin siin äh, rääkida Itaaliast, eriti Põhja-Itaaliast, VKÜ-d on me, meie riigis innovatsiooni kandjad. aga neil on kõige väiksemad eeldused selleks, et edukalt toime tulla digiteerimisega. VKE-d peavad tõesti väga palju toetust saama erinevatest instrumentidest ja nad peavad olema suurtööstuse jaoks peamiseks partneriks aitäh ja nüüd saab sõna proua Toia, meie esimene aseesine, esimees. aitäh, äh, härra esimees, nagu teised juba on siin öelnud, on härra Pütikofer teinud tõesti väga head tööd äh, oma raportit ette valmistades. ta on analüüsinud kõiki aspekte ja see, mis meil äh, siin on, on tõesti väga sisukas dokument, ma olen veendunud, et me saame teha head tööd. ja et me saame tema seisukohti veelgi laiendada. ma tahaksin tagasi tulla selle juurde, mida öeldi. innovatsioon, taristu, need on tõesti väga olulised asjad. härra Pütikofer siin ei ole vaja keskenduda mitte ainult ähm, äh, oskustele ja digiteerimisele, vaid ka sotsiaalsetele aspektidele ja nende mõju ka ähm, siin, nende mõju ühiskonnale. meil on vaja tõesti selliseid äh, kokkupuutekohti reaalse elu ja digiteerimise vahel ja seda kõike on vaja ka korraldada. ja seetõttu on see küsimus ka nii oluline, sest nagu teised juba ütlesid, nagu mm, kolleeg Salini ja härra Pütikofer ütlesid, on äh, uurimusi, näiteks Fintechi uurimused, kuus kuni kaheksa miljonit töökohta ähm, satuvad löögi alla. see on väga oluline, nii et äh, me tõesti astume uude ajastusse digiteerimise ja, ja teistsuguste tootmismeetodite kaudu see on ka oht, see tähendab seda, et meie inimesed peavad muutuma, see tähendab kodanike jaoks uusi väljakutseid ja selleks on vaja inimesi ette valmistada. digitaalseid, eh, digitaalne sisu tuleb kaasata õppekavadesse ning tööstus, koolid ja õrgkoolid peavad tegema koostööd, meil on vaja vastavat kava selle jaoks äh, nii Euroopa tasandil kui meie liikmesriikides, nii et neid kolm sammast tuleks äh, täiendada neljanda sambaga ja innovatsioonikeskused, äh, millega on komisjon välja tulnud, et teistes riikides on tehtud kompetentsikeskusi, need on ka kaks aspekti, millega me peaksime edasi tegelema võib-olla oleks selles osas võimalik seda raportit täiendada, et meil on äh, kompetentsikeskused ja siis on meil need äh, äh, digiteerimiskeskused, need on sellised platvormid, kus on võimalik tutvuda innovatsioonivõimalustega, on võimalik saada juhatust ja standardid, nende väljatöötamiseks ju on vaja aastaid, nii et see standardite küsimus on tegelikult äh, omamoodi puur, see ei aita meil edasi liikuda, ma arvan, et Euroopa peaks äh, edendama avatud standardeid, et me, meil oleks võimalik äh, saada juurdepääsu, mitte et suurettevõtetel oleks monopol mingitele sta-, standarditele meil ei ole vaja jäiku standardeid, vaid selliseid standardeid, mis oleks avatud kõigile. ja kohe lõpetan, me kindlasti saame teha head tööd selle raportiga, ma hindan seda väga, see on tõesti väga hea panus meie komisjoni poolt. aitäh, härra Tošenovski saab sõna ECR fraktsiooni nimel. aitäh, ma tahaks tänada raportööri, et ta selle äh, raporti projekti esitas, äh, ma arvan ka, et see on hea tekst ja siin käsitletakse äh, olulisi elemente, tegemist on tasakaalustatud tekstiga, mis peegeldab praegust olukorda et valdkonnas, mis puudutab üleminekut digitaalvaldkonnale ja internet, pilvandmetöötlus äh,, Äh, asjade internet. siin äh, rõhutatakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rolli, kes äh, mängivad täiesti asendamatut rolli Euroopa majanduses. teadusuuringud, investeeringud, innovatsioon, väikestel ja keskmistel suurusega ettevõtetel peab olema neile ligipääs, see on väga oluline element. tahaksin teha kaks märkus. komisjon oma teat-, teatises viitas autotööstusele ja ka äh, iseseisvatele autodele ja on mõte siduda see valdkond Galileo projektiga. me ei tohiks seda seost siin välja jätta, sest tegemist on valdkonnaga, kus on väga palju võimalusi ja mis on väga oluline Euroopa jaoks. meil on Galileo, Egnos, Copernicus, meil on äh, tõesti sellised kosmoseprogrammid, nii et tegemist on sellise tehnoloogilise infrastruktuuriga, mis võimaldab selliseid väga suuri projekte ellu rakendada ja sellepärast ei tohiks neid selles raportis välja jätta eriti kuna nad äh, mängivad tõesti väga olulist rolli tehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas. meil on SpaceCheck, mille kohta komisjon peaks välja tulema võib-olla seadusandliku või ka mitteseadusandliku ettepanekuga, et äh, me ei unustaks ära seda väga olulist elementi nende väga oluliste projektide ja erinevate programmide vahel. mul on väga hea meel eh, sellepärast, et äh, Rabari raportööril oli raportööriga väga hea koostöö. proua Van Nieuwenhuisen, palun aitäh, ei ole ilmselt äh, mingi üllatus, et ma tahan ka tänada siin härra Pütikoferit suurepärase raporti eest, ta on teinud äh, väga head tööd ja mulle väga meeldis äh, Eh, see positiivne suhtumine ja võimalu- ja see, et keskenduti nendele võimalustele, mis meil on tänu digiteerimisele. digiteerimine on eh, väga oluline selleks, et meie tööstused oleksid eh, üleilmsel tasandil konkurentsivõimelised ja siin on juba räägitud tööturuprobleemidest ma arvan, et me peame siin keskenduma ka positiivsele küljele, toon ühe näite. Äh, Lõuna-Hollandis oli üks äh, autotööstus, mis pidi uksed sulgema ja keegi ostis selle ära, nad äh, asendasid ähm, inimesed robotitega, aga selle asemel, et inimesed lahti lasta, nad võtsid tööle nelisada uut inimest. kuna tööjõukulud on äh, palju kõrgemad Euroopas kui mujal maailmas, oleme väga palju töökohti kaotanud, aga robotite äh, puhul ei ole tööjõukulud enam nii olulised. nii et me peaksime tõesti äh, inimesi rahustama mm, selles osas, et robotid ei võta neilt alati töökohti ära. siin on mm, asju, mida ma tahaksin siin äh, võib-olla rõhutada ja teisi asju muuta. härra Pütikofer ütles, et äh, standardiseerimine on väga oluline, me võiksime teha võib-olla härra Henkeliga head koostööd äh, seoses tema raportiga standardimise kohta järgnevatel kuudel. ma arvan, et raportile võiks lisada ka piilva andmetööstuse osa, seda ei ole raportis käsitletud Äh, ja väga võimsate töö, arvutitega seoses võiks see olla väga oluline vahend, kui me mõtleme näiteks 3D disainimisele, äh, mudeldamisele ja sellele, et äh, superarvutite võimekus on järjest suurem, see võiks olla väga oluline meie tööstuse jaoks ja, ja rohkem võiks keskenduda ka asjade internetile, värkvõrgule äh,, mis on üks äh, digiteerimise neljas äh, sammas, äh, iseseisvad autod, ka need on ju ühendatud asjad, neid ei ole siin mainitud aga need on väga olulised ja tahaksin nõus olla sellega, mida ütles härra Toženovski, mis puudutab ähm, ühenduvusosa, 5G-d äh, on mainitud, aga satelliittehnoloogia kasutamist ei ole ja kosmos on samuti väga oluline valdkond, äh, mis võimaldab meid, meil uusi asju teha, eriti kui tegemist on väga äärepoolsete piirkondadega. nii et ma arvan, et me peaksime olema väga ettevaatlikud, kui me räägime uutest äh, juhtimisstruktuuridest, ma arvan, et me peaksime edasi liikuma niimoodi, et me võimaldame positiivset arengut, mitte ei loo rohkemat bürokraatiat ja uusi struktuure. ja mul on väga hea meel teha koostööd äh, raportööri ja variraportööriga selle vald-, raportiga seoses. Lopes Gue. proua Paloma Lopes Guest eh,. Gracias, presidente. La cuarta revolución industrial está teniendo un impacto acelerado. jah, tööstusrevolutsioon mõjutab ilmselgelt ka teenuste ja kaubanduse sektorit. aga tegelikult äh, tööstusrevolutsioon teeb ju, toob ju ka kaasa struktuurimuutused üleüldiselt Euroopa tööstuses, see tähendab seda, et kasutatakse rohkem masinaid ja vähem inimesi. tegemist on uue tootlikkuse mudeliga meil on siin töövõtjad, kes on võidelnud oma õiguste eest ja me ei tohi neid ära unustada ning samamoodi tööstust mitte ainult töö, äh, tööturu ja üleüldiselt turujõudude kätte jätta. me peame mõtlema ka avalike investeeringute ja töövõtjate õiguste peale. tehnoloogia on tähtis, aga meil tuleb hoolitseda ka selle eest, et äh, tehnoloogiline areng äh, ja tehnoloogiline areng oleks kooskõlas ka eh, nende piirkondadega, kus areng on halb. me peame hoolitsema selle eest, et eh, halvemini arenenud piirkondades ka midagi ette võetakse ning me peame hoolitsema selle eest, et Äh, tööstusettevõtted ei oleks äh, ainult paari suure hargmaise ettevõtte käes. meil tuleb kaasata sotsiaalpartnerid, erinevate elukutsete esindajad, tuleb nende arvamus ka ära kuulata. tõesti, digiteerimine on hea, aga sotsiaallepingute peale tuleb ka mõelda. aitäh! ja ENF fraktsiooni nimel proua Kappel, palun! kõneleja mikrofoniga on probleem. Probably broken. You... Teie mikrofon on vist katki, ütleb härra esimees. kas see töötab? jah, töötab küll, palju paremini kuuleme teid aitäh, härra esimees, ka minu poolt suur tänu raportöörile, väga hea ja tasakaalus raport on meile esitatud ja raportöör on teinud õiged järelduse ning toob välja ka need suured võimalused, mis kaasnevad digitaalse siseturuga. Äh, see on ka väga tähtis digitaalse siseturu sisseviimiseks Euroopa Liidus. siin on juba väga tähtsaid punkte öeldud, nagu näiteks äh, välismaised otseinvesteeringud, äh, mille kaudu on võimalik digiteerimist parandada. punkt neliteist raportis, kus raportöör väga õigesti ütleb, et me peame tõesti väga ettevaatlikult sellesse küsimusse tun-, suhtuma, kattuma, eriti kui näeme, kui paljud ettevõtted kõrgtehnoloogia valdkonnas on sellised, kus omanikud tulevad kolmandatest riikidest. siis küberjulgeolek punkt viisteist on täpselt samamoodi väga tähtis ja siin tuleb mõelda ka tõesti nii Euroopa Euroopa-sisesele võrgustikule mõelda kui ka üleilmsele võrgustikule. siis sotsiaalne mõõde, mis on välja toodud, on ka ülitähtis, meil tuleb teadlikkust suurendada rahva hulgas, et digiteerimine ei ole oht, vaid midagi head. jah, tõesti, mõned töökohad lähevad kaduma, aga siin on täna ka juba öeldud, et miljonid uued töökohad luuakse ka järgnevatel aastatel just digiteerimise pärast või digiteerimise tõttu siin raportis on ka väga hästi välja toodud see, et digiteerimine on VKE-del suureks võimaluseks, mitte ainult suured ettevõtted ei võida sellest, vaid ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. ja siin on väga tähtis, et Euroopa Liit oma juhtrolli säilitaks just juhtivate tehnoloogiate valdkonnas. mis puudutab nüüd ka äh, teisi raporteid, mida siin kojas ette valmistatakse, siin standardiseerimine ja normeerimine, see on ka väga tähtis, seda mainiti siin ka juba ja väga tähtis on, et sellega arvestataks ka algatusraportis digiteerimise üle, samamoodi ka massandmete internevõrkvärgu ja ka siis äh, pilvandmetööstuse tähtsus on väga tähtis, samamoodi satelliidid äh,, ja sealne andmetöötlus, kui me räägime isesõitvatest autodest, siis on ka väga tähtis, et need süsteemid toimiksid selleks, et tagada liiklusohutus ja tõesti, siin on väga palju erinevaid äh, võimalusi veel, kuidas erinevaid asju omavahel ühendusse viia ja potentsiaal selle raportiga on väga suur. aitäh! mul on väga pikk kõnelejate nimekiri ja sellepärast ma palun, tehke hästi lühidalt äh, minut äh, kõigepealt äh, härra Lange, kes on sisekaubanduskomis- äh,, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees. jah, aitäh ja palju õnne tagasivalimise puhul. ka mina leian, et äh, kolleeg Tütikoferi raport on väga heaks aluseks meie tööle. ma tahaksin kolme punkti mainida. me kõik teame, et digiteerimine toob endaga kaasa võrgustumise lahtisidumise ja näiteks äh, see, et meil siin 3D printereid kasutatakse, sellega tuleb ka arvestada, sest see on väga palju arengut muutnud. me peame just VKE-de peale mõtlema, peame ütlema, et meil on vaja neutraalseid platvorme, võib-olla tuleks siin Euroopa Liidu pilve peale rohkem mõelda ning mõelda ka selle peale, kuidas tõukefondidest vahendeid kasutada nende meetmete loomiseks. teiseks, äh, töötingimused muutuvad, punktid kakskümmend kolm ja kakskümmend viis, äh, Need on need, kus tuleb tõesti siin kaasarääkimise õigust paremini välja tooma ning siis välismõõtme küsimus, nimelt kokkulepped andmevoogude kohta, andmete kasutamise kohta lepingud investeeringute kohta selleks, et investeeringuid tagada. Äh, need on veel küsimused, kus on vaja muudatusi ja ma kavatsen vastavad muudatusettepanekud teha. aitäh, järgmisena härra Schaffhauser. president, je tiens à féliciter. suur tänu, tahan õnnistada, õnnitleda kõigepealt teid, et teid ametisse valiti ja tahaksin õnnitleda ka loomulikult äh, meie raportööri siin on väga olulisi samme selles äh, projektis ja loomulikult äh, äh, digiteeritud, et digiteerimise kaitsmine, investeeringud on olulised, lõige neliteist, siis arengu ja teadusuuringute miinimumkünnis rahastamise valdkonnas, siis küberjulgeoleku element, mis on äärmiselt oluline selles kontekstis ning leian, et digitaalsuses peituvad äh, enneolematud võimalused ning see aitab ümber paigutada äh, mõningaid tegevusi ja nendest võimalustest tuleb kinni haarata, me peame selles äh, sektoris olema liidrirollis Euroopas. meil on kõvad kaardid käes ja me peame mõtlema selle peale, millist lisandväärtust võivad tuua meile näiteks mikroprotsessorid, ning me peaksime mõtlema ka andmete omanikusuhete peale, mis on ka oluline element ning mis tuleb, mida tuleb kindlasti arvesse võtta, peame mõtlema sellele, kellele and-, millele andmed kuuluvad. härra Blanco Lopes, palun. suur tänu tahaksin õnnitleda raportööri ning tänada teda raporti projekti eest. ta on tõesti olulisi elemente arvesse võtnud valdkonnas, mis on Euroopa tööstuse tuleviku arengu seisukohast äärmiselt oluline. digiteerimine eeldab kvalifitseeritud tööjõudu ja kahjuks Euroopa Komisjoni uuring näitab et, et nelikümmend protsenti Euroopa tööjõust tegelikult ei oma piisavate digitaalsete oskuste taset. kaheksasada tuhat töökohta jäävad kahe tuhande kahekümnendal aastal täitmata äh, IKT valdkonnas. digiteerimine toob kaasa selle, et traditsiooniline töö kaob ning see mõjutab suurel määral töö hõivevõimalusi, me peame digitaalseid oskusi suurendama ning äh, tegema vajalikke investeeringuid äh, telekommunikatsioonivõrgustikesse selleks, et täita veel äh, praegu praegused lüngad. me peame ka ühtlustamisega tegelema selleks, et meil oleks tugev konkurentsipositsioon Euroopas. aega on vähe, ülesandeid palju ja muudatusettepanekutes püüame siis nende küsimustega tegeleda. Thank you very much. Mr Chairman and congratulations. Äh, suur tänu. härra Kelly, äh, tegemist on Euroopa jaoks väga tähtsa teemaga ja ka maailma jaoks väga tähtsa teemaga äh, digiteerimine on meie tulevik ja me peame kodanikke arvesse võtma selles protsessis. me oleme sellega tööga juba tegelenud andmekaitse määruse kaudu. sellega tagatakse andme subjektile õigus eraelu puutumatusele ning äh, õigus oma andmete üle kontrolli, kontrollile. aga andmete äh, asukoht, andmete paigutamine on väga oluline element, millele tuleb arvesse võtta, mida tuleb arvesse võtta digitaalse turu kontekstis. ja haridus on teine teema, millega tuleb tegeleda, inimesi tuleb harida, koolitada selle arengu küsimuses, muidu väga paljud inimesed leiavad, et nemad on sellest arengust maha jäänud, nad on rongist maha jäänud ja see ei ole meie digitaalse äh, turu seisukohast äh, hea. proua Kumpula-Natri. suur tänu, ma ei taha liiga palju aega kulutada, aga tahan omalt poolt öelda, et tegemist oli väga äh, tasakaalustatud ning laiapõhjalise raportiga, nii nagu just vaja ongi, sellepärast et, et tööstus ei pea meie, ei peaks meie digiteeritud ühiskonnast kõrvale jääma aga uuringud näitavad, et on ka neid tööstussektoreid, kuhu ei, kus investeeringutest on puudu ja kus ei digiteerita ja see tööstus on kadumas. see on meie sõnum, et kui ei investeerita kaasajastamisse, digiteerimisse, uutesse tehnoloogiatesse, siis äh, lähevad võimalused kaduma. siin mainiti palju oskusi ja see on minu jaoks ka samuti tähtis punkt. aga siin ei ole mainitud ühte asja ja ka raporti projektis on see puudulik, nimelt äh, horisontaalne äh, integratsioon. me ei pea rääkima mitte ainult tootvast äh, tööstusest, vaid ka logistikast, loomulikult tõhu, tõhusus, energiatõhusus, materjali vood ja nii edasi on üks asi, aga me peame mõtlema ka nii-öelda minu vajadustele vastavalt toodetud tooteid, mida mina saan interneti kaudu tellida ja äh, siis see eeldab ka logistilise külje tagamist, seda tuleb samuti arvesse võtta. mainiti, et komisjonis peaks olema äh, uus äh, osakond, minule ei meeldiks see, kui Euroopa Parlament paneb oma dokumenti kirja selle, et et meil on vaja veel uusi osakondi Euroopa Komisjonis kuskil äh, härra Roil, palun. mul on ainult üks mõte, mille tahaksin sellele arutelule lisada. mulle meeldiks, kui raport äh, hindaks pigem positiivseid külgi, ei tooks mitte ainult probleeme välja. muidugi, uute Äh, asjade muudatuste puhul on alati muudatusi ja see tekitab hirme, aga teisalt peame me ka ütlema, et tegemist on võimalusega Euroopa tööstuse jaoks tulevikus ja tegelikult, kui palju võimalusi tekitab digiteerimine ka inimeste jaoks. sellest räägitakse liiga vähe. suur tänu selle eelnõu eest, tahtsin lihtsalt selle märkuse välja tuua, sest mulle jääb tihti aruteludes aru mulje, et tihti öeldakse ainult, et probleem ja probleem ja probleem ja mingist hetkest on kõik lihtsalt tasakaalus tasakaalust väljas. suur tänu, kallis kolleeg, selle kommentaari eest. okei okay. uh,, Mr Kohlitšek. härra Kohlitšek, palun. meie kolmas eh, aseesimees olete siin, kiitsime teid üldise heakskiidu teel. järgmiseks eh, kaheks ja pooleks aastaks kinnitasime teid ametisse, nüüd on teil sõna suur tänu, härra esimees. õnnitlussõnad ka teile ja teistele aseesimeestele. suur tänu kolleegidele, et ähm, mind usaldasite. raportöör mainis siin mitmeid huvitavaid äh, asjaolusid. ja selles raportis on tõesti mitmeid huvitavaid punkte nagu öeldi, me peame tähelepanu pöörama ka kosmosetehnoloogiale. mina ütleksin, et kui me tahame väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid aidata digiteerimise vallas, siis tuleb koostada teaduslikud andmebaasid ning äh, võimaldada neile juurdepääsu. muidu tuleb maksta teadusliku äh, teaduslike andmebaaside juurdepääsu eest kõrget hinda ja seal on väga palju olulist infot, seda tuleks samuti mainida andmetega seoses, kui me tahame VKE-sid aidata, siis tuleb midagi nende heaks ära teha. just nii saaksime me neid aidata. see ei peaks olema nii kallis nagu praegu. praegu on vaja üüratuid investeeringuid ettevõtete jaoks selleks, et nad saaksid juurdepääsu nendele äh, seaduslikele andmebaasidele selles vallas peaksime midagi ette võtma. vastasel korral me ei aitagi väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid mitte kuidagi no.. aitäh, kallis kolleeg. ja nüüd äh, lühike kommentaar Euroopa Komisjoni esindajalt, meil on siin Tiidi äh, Connect peadiktorat kohal, härra Max Lemke, kes on tehnoloogia ning äh, Äh, digitaalse äh, tööstuse, tehnoloogia ning süsteemide osakonna juhataja. suur tänu, äh, härra esimees, suur tänu kõigile teile teie toetuse ning väärtuslike kommentaaride eest, sellest on tõesti palju kasu. Teie seisukohad on väga hästi kooskõlas meie teatise eesmärgiga. digitaalne muutus leiab Euroopas aset, selles pole vähimatki kahtlust ning meie peame äh, siin ohjad enda kätte haarama, mitte maha jääma sellest arengust, meie jaoks võimalus ja ka kõik siin kõnelenud olid sellega päri meie teatise peamise eesmärk ongi just nimelt seda tagada, aga me oleme täiesti teadlikud sellest, et äh, digitaalsel muutusel on ka oma sotsiaalne mõõde, sedagi mainisid siin äh, nii mõnedki sõnavõtjad. oskused on siin väga tähtis teema, töökohtade, sotsiaalse innovatsiooni temaatika ja nagu ajakirjanduski sageli ütleb, nimelt see, et digitaalset muutust peavad kodanikud ka vastu võtma nad peavad selle heaks kiitma. me teeme juba paralleelselt edusamme nendes valdkondades, meil on äh, huvirühmade foorum ja järgmisel nädalal tulevad kõik äh, asjaosalised Essenis kokku ning äh, teiseks on meil platvormide uuringud, erinevad algatused, on see selles äh, vallas ja meil on märtsikuus plaanis digitaalne päev Roomas, kus sellest kõigest räägime ja te olete väga teretulnud samuti sellel üritusel osalema. seal tulevad kokku ministrid ning äh, te olete samuti teretulnud, aitäh! aitäh! Äh, selline lühike kommentaar Euroopa Komisjoni poolt. härra raportöör oli täiesti täiesti teie teadaandega päri äh, või teie teadmisega päri, ma isegi olen huvi, äh, üllatunud selle üle, et me teid ei kritiseerinud ja härra Euroopa Komisjoni asepresident äh, ootab nüüd meil ukse taga, nii et lugupeetud raportöör, teist sõltub see, millal võime ta sisse kutsuda. palun, härra raportöör, teil on sõna. aitäh, ainult kaks lauset ma olen äh, väga tänulik kõigile kolleegidele nende märkuste eest. ma kuulsin ka mõningast kriitikat ja eriti härra Roilile olen ma väga tänulik selle eest, ma ja ma ootan äh, konstruktiivset koostööd, aitäh! Got... suur tänu! muudatusettepanekute tähtaeg on kolmekümnes jaanuar kell kaksteist päeval. kell kaksteist päeval kahekümne kolmekümnendal janu-, jaanuaril. hääletame ITRE komisjonis kahekümne viiendal aprillil kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. sellega oleme selle asjaga ühele poole jõudnud, suur tänu, kolleegid, nüüd võime kutsuda härra asepresidendi sisse. Thank you. Uh, uh, uh well, uh, sorry, Mr. Vice President, we kept you waiting uh, Uh, vabandan, et pidite uh, kolm-neli minutit meie ukse taga ootama, neli minutit lausa vist. Uh, väga täpselt neli minutit ootasite. aga meil oli väga huvitav arutelu praegu, rääkisime Euroopa tööstuse digiteerimisest. ja nüüd ootab meid ees arutelu veel ühel tähtsal teemal meie päevakorras, nimelt energialiit meie äh, komisjon vastutab täieulatuslikult Energialiidu äh, küsimustes, me ei äh, jaga vastutust selles valdkonnas mitte ühegi komisjoniga. nii et tegemist on meie jaoks väga raske teemaga, väga põhjaliku teemaga, seal, sellele on pandud väga suur rõhk meie komisjonis. Te olete nüüd siin kohal, tahaksime rääkida puhtast energiast kõigi eurooplaste jaoks, me teame väga hästi et, et üheksakümmend protsenti Energialiidu õigusloomelistest ettepanekutest on juba töös Euroopa Parlamendis või on alustatud juba kolmepoolseid läbirääkimisi, nii et selle puhul võib teid ainult õnnistada. puhas energia kõikide eurooplaste jaoks, see pakett võeti ise vastu kolmekümnendal novembril, alustasime arutelusid seejärel sel teemal. see pakett hõlmab olulisi ettepanekuid Energialiidu elluviimise kohta ning äh, energia siseturu kohta. see hõlmab kaheksat õigusloomelist ettepanekut, mis hõlmavad energiatõhusust, elektrituru, elektrituru disaini, taastuvenergiat ning äh, juhtimist ning teisigi teemasid. Äh, aser näiteks muuhulgas ja äh, me oleme kärpinud seda õigusloomeliste ettepanekute arvu seitsmele, sellepärast et kaks teemat panime ühte patta, äh, energiaturu äh, disain ning elektrituru disain. teiseks, komisjoni asepresident informeerib ITRE liikmeid sellest, kuidas on lood praegu Energialiidu raporti ettevalmistamisega, lisaks äh, puhta energia paketile, niisiis räägime kahest asjast, Energialiidu raport, mis eeldatavasti võetakse komisjonis vastu esimesel veebruaril ja millega hinnatakse seda, kuidas, milliseid edusamme on tehtud Energialiidu suunas liikumise protsessis. ja esimene teema, millest pidime rääkima, oli puhas energia ja esimene kord äh, esitati see raport äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembrikuus Energialiidu kohta. eile toimus meil väga huvitav üle kahetunnine koosolek äh, asepresidendiga energiafoorumi kontekstis väga paljud Euroopa tööstuse esindajad olid kohal, liikmesriikide esindajad olid kohal, kohal olid ka Euroopa Parlamendi liikmed, väga huvitav oli see arutelu, aga nüüd toimub siis äh, ametlik vormiline kohtumine meie äh, komisjoniga, meie tööstuse ja teadusuuringute ning energeetika komisjoniga, mis vastutab äh, ametlikult kõikide õigusloomeliste ettepanekute eest. tere tulemast siia, härra ase, komisjoni asepre-, Euroopa Komisjoni asepresident Te olete Euroopa Komisjoni alaline esindaja meie peres, aga ikkagi seda enam sooviksin teile soovida tere tulemast. suur tänu, lugupeetud esimees Puusak, austatud komisjoni liikmed, kõigepealt suur tänu selle kutse eest ning võimaluse eest jätkata seda arutelu teiega. arutelu alustasime enne aasta lõppu ja ma usun, et tegemist on kõige suurema energialiidu paketiga üldse. aga täna hommikul kuulsin häid uudiseid, et mitte ainult ähm, ITRE komisjoni esimees härra Puusek, vaid ka kõik aseesimehed valiti uuesti oma ametitesse. palju õnne teile! me ootame juba pikisilmi võimalust jätkata seda suurepärast koostööd, mida me selle parlamendi ametiaja alguses alustasime. ja nagu ähm, härra esimees ütles, me oleme teinud oma ettepanekute paketi ja esitasime selle novembrikuu lõpus ning äh, sellele paketile on antud mitmesuguseid erinevaid äh, nimesid ajakirjanduses, talvepakett, Energialiidu pakett, puhta energia pakett, mõned kutsuvad seda jumbopakiks, paketiks ja komisjoni kolleegid tuletasid mulle meelde, et, et parem kirjeldus oleks tegelikult äh, Airbus äh, A kolmsada kaheksakümmend, see on äh, kaasaegne, puhas, energiatõhus ja Euroopa põhine ning seetõttu mulle meeldib väga see, see kirjeldus, sellepärast et kui ma vaatan seda paketti, olen ma tõesti veendunud, et see mõjutab tööhõivet väga suurel määral. annab meile ka majanduskasvu võimaluse, võib meie SKP-d suurendada järgneva kümne aasta jooksul ühe protsendi võrra lausa. see võib tuua sada seitsekümmend miljardit eurot lisainvesteeringuid meie majandusse ning äh, võib aidata parandada meie kodanike elutingimusi äh, puhta energiaga kasutavaid hoonete valdkonnas, äh, energiavaesuse vastases võitluses, konkurentsivõimeliste hindade tagamise vallas meie tarbijate jaoks. miks me eeldame, et see mõju on nii suur? sellepärast, et selle reguleerimisala on nii suur. ja see pakett on isegi pikem kui piibel, ütlevad mõned aga see oli tõesti hädavajalik, sellepärast et meie ettepanek teile äh, pidi olema kõikehõlmav. me tahtsime kõikehõlmavat järjepidevat ettepanekut ja seetõttu panimegi ühte patta kokku kõik kaheksa õigusloomelist ettepanekut ja mul on väga hea meel, et äh, esimees Puusek juba rääkis sellest, et kuidas me järjepidevalt sellega tööd teeme. see ongi oluline meie jaoks, me ei peaks mitte keskenduma ainult ühele teemavaldkonnale eraldi, vaid peame vaatama, milline on üldine pilt ja milline on meie eh, muutuste ettepanek eh, tervikuna. ma olen veendunud, et kui me ühiselt selle paketi ellu rakendame, siis eh, saab alguse kõige suurem muutus Euroopa energiasüsteemis pärast seda, kui energiasüsteemid loodi ning tsentraliseeriti umbes sada, sada viiskümmend aastat tagasi loomulikult peab olema läbiv joon kõikides ettepanekutes ning seetõttu oleme loogi-, selle paketi ähm, koondanud kolmele lihtsale eesmärgile, mida saame hästi kodanikele edastada. me tahame kanda hoolt selle eest, et kodanikud näeksid, et meie jaoks energiatõhusus kõige täht-, tähtsam teema me tahame energiat kokku hoida, me tahame kasutada kõige puhtamat ning odavamat energiat ja kui me tahame taastuvkütuste vallas jääda liidrirolli maailmas, siis me peame andma parima, et parandada meie reguleerivat raamistit, raamistikku nii, et see soodustaks taastuvkütuste kasutamiselevõttu kõikides sektorites. me tahame samuti anda äh, äh, volitusi Euroopa kodanikele ning paremat kaitset neile eelmise aasta detsembrikuus rääkisite sellest äh, paketist ka täiskogu osaistungjärgul ja ma uurisin täpselt teie ametlikke reaktsioone, teie ametlikke märkusi selle paketile fraktsiooni poolt. tahaksin tänada teid suuremate fraktsioonide üldise toetuse eest, ma mõistan, et loomulikult kõik fraktsioonid keskendusid oma prioriteetidest lähtuvalt erinevatele osadele selle paketist, sellepärast et teil on oma kohustused oma valijate ees. aga ma tervitan seda, et teie olete valmis samuti paketi tervikuna käsitlema ning nägema selle kõikehõlmavat iseloomu aga enne kui hakkan vastama teie küsimustele nende osade kohta, mis teile kõige rohkem huvi pakuvad, juhiksin tähelepanu selle paketi mõningatele uutele elementidele elementidele, mis ei äh, tohiks teie tähelepanu alt kõrvale jääda. kõigepealt, me teeme ettepaneku kolmkümmend protsenti energiatõhusust suurendada äh, ning teha seda siduvalt Euroopa Liidu tasandil. me loome ka reguleeriva raamustiku, mis äh, soodustab taastuvkütuste kasutuselevõttu Euroopa Liidus, soodustab innovatsiooni ning aitab hoida insenerioskusi eeldavaid töökohti Euroopas, mitte ainult laboratooriumitesse, vaid ka turul ning ettevõtetesse Euroopas. me tahame tagada ka seda, et kõikidel isikutel on õigus taastuvkütust toota ja tegeleda selve tarbimisega, salvestada energiat ja müüa energiat. meie jaotusvõrgustikul ja sellisel mool me äh, samuti soodustame energiakooperatiivide loomist üle kogu Euroopa. rohkem kui kunagi varem anname energiatarbijatele äh, oma õigused, oma jõu. me kutsume kodanikke, kogukondi äh, ning tootvaid tarbijaid üles Äh, uutest võimalustest kinni haarama, küsida, nad, neil on õigus nõuda arukaid äh, energiamõõdikuid, elektroonilisi arveid, äh, elekt-, dünaamilise elemendiga elektrilepinguid ja nii edasi. Neil peavad olema võimalused energiahinna võrdleva, võrdlemiseks ja nii edasi ja nii edasi. me kutsume liikmesriike ka üles järk-järgult hinnareguleerimist lõpetama, selleks et konkurentsi, innovatsiooni ning investeeringuid soodustada. meie uuringud näitavad, et jaehinnad on tõusnud, hoolimata sellest, et hulgiturul äh, on olukord otse vastupidine ning äh, nafta ning äh, gaasi hinnad langevad. paistab, et siin on mingisugused käärid sees. me peame midagi tegema selleks, et, et need liikumised käiksid käsikäes siiski me, ma usun, et see ettepanek on igati tasakaalustatud ning meie püüame kaitsta äh, tarbijaid, iseäranis haavatavaid tarbijate kogurühmi, kes äh, on energiavaesuse ohus. ma tean, et see teema on olnud väga tähtis Euroopa Parlamendi liikmetele energiavaesus on tõsine oht Euroopas ning see oht aina kasvab ning seetõttu ei saa komisjon jääda käed rüpes istuma. koos liikmesriikidega me võime aidata miljoneid eurooplasi, võime aidata neil neie energiaarveid vähendada. ja me teame, et äh, tegelikult liikmesriikidel on siin oma volitused, me kutsume neil selle, kutsume neid üles selle küsimusega sihipäraselt äh, tegelema, energiatõhususe mõõtmeid võttes, nagu näiteks äh, hoonete renoveerimine ja nii edasi, aga tahame teha ka koostööd teiega ning liikmesriikidega selle nimel, et sellest energiavaesusest saadakse paremini aru, et seda oleks võimalik paremini meeta ning me loome äh, energiavaesuse vaatluskeskuse, kuhu äh, koondatakse palju äh, andmeid, mille abil on võimalik seda probleemi tõhusamalt analüüsida. ja meie viimane ettepanek, mis ei ole sugugi mitte vähetähtis, on menetluslikud turvameetmed, mida võetakse kasutusele enne, kui tarbijad saab võtta, tarbijad heidetakse energiavõrgust välja, me oleme näinud, oleme kuulnud traagilistest juhtumitest majanduskriisi ajal, kui inimesed jäid oma kodukohtadest ning energia kasutamise võimalustest ilma, aga sellel peaksid olema mingisugused turvameetmed, ei tohiks sellised arengud olla turva, üllatuseks tarbijale Äh, eriti talve ajal on see väga tähtis, me tahame, et kõik oleks menetluslikult tehtud nagu kord ja kohus. ja lõpetuseks, meil on tugev juhtimissüsteem, millel on oma kolm eesmärki, see on olnud ka Euroopa Parlamendi prioriteetide nimekirjas, tahame tagada seda, et kõik Energialiidu eesmärgid on pideva järelevalve all ning neid viiakse tõhusalt ellu. me tahame suuremat läbipaistvust ning prognoositavist investorite jaoks, me tahame äh, riiklikke energia- ning kliimaplaane, mis on pikaajalised ning me tahame killustunud planeerimise, aruandlus ning vaatluskohustusi muuta järjepidevamaks ning vähem koormavateks. tuletan teile meelde, et see pakett aga ei sisalda mitte ainult õigusakte, selleks on ka soodustavad tegevused, selles on ka soodustavad tegevused, mille eesmärgiks on tagada mõju lühikese, lühikeses perspektiivis või keskpikas perspektiivis see aitab äh, meie kodanikel kohe tunda meie algatuste mõju, nad ei pea ootama selle järele, et äh, õigusloojad jõuavad omavahel kokkuleppele, ma loodan ka siiski, et me jõuame kokkuleppele väga kiiresti, aga, aga ikkagi olen äh, veendunud, et me ole, me võime selle tööga kohe pihta hakata aga millised need soodustavad meetmed või soodustavad tegevused siis on? näiteks äh, puhta energia innovatsioonistrateegia, see on meetmete komplekt, äh, teadus, millega muudetakse meie teadusuuringute ning innovatsioonipingutusi, nii et nad oleksid ettevõtluse seisukohast edukad, samuti arukad äh, investeeringud arukate hoonete jaoks. selleks üritatakse kutsuda üles nii era- kui avalikku sektorit investeerima energiatõhususse ja taastuvkütustusse, me oleme muutnud kümme miljardit eurot kättesaadavaks äh, investeeringutena hoonetesse. Äh, samuti äh, on meil sektori oskuste kava projekt, eriti taastuvenergia valdkonna jaoks, aga ka ehitussektori jaoks ja teiste sektorite jaoks. sellega püüame me toetada uute oskuste tekitamist ning sotsiaalselt õiglast üleminekut koolituse ning uute kvalifikatsioonide omandamise kaudu. samuti on meie paketis üks ettepanek selle kohta, et me sihipärasemalt tegeleksime äh, süsinikuheitmete äh, poolest ähm, väga intensiivsete piirkondade üleminekuprotsessi, äh, samuti läbipaistvus äh, fossiilkütuste kasutamise lõpetamise protsessis ning äh, puhta energia kasutuselevõtu protsessis. samuti tahame toetada kõiki tööstuse algatatud algatusi, mis äh, aitavad Euroopa Liitu muuta liidriks energiatõhususe valdkonnas, toetame süsiniku väheseid, süsinikuheitme väheseid lahendusi, loome puhta energia tööstusfoorumi, kuhu kutsume kõiki tööstuse esindajad, teaduskogukondade esindajad, innovatsioonikogukondade esindajad, töötajad, tööturu osapooli, tarbijaid, et ühiselt saaksime vaadata, kuidas parandada meie konkurentsipositsiooni, luua töökohti ning majanduskasvu ning tuua investeeringuid Euroopasse ma võrdlesin meie paketti kõige tõhusama ja kaasaegsema lennukiga üldse. see lennuk tõuseb nüüd õhku, aga teie peate olema meie äh, pilootideks, kaaspilootideks. Euroopa Parlamendil on väga tähtis roll ning teie aitate meil ambitsioonikaid tulemusi saavutada. nagu mäletate, detsembrikuus tehti ühine avaldus kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta õigusloomeliste prioriteetide kohta ja Energialiit oli üks nendest prioriteetidest. kutsuksime seetõttu kokku planeerimiskoosoleku, kus osalevad parlament ning nõukogu, kavatseme seda teha õige pea ja me teame, et Malta eesistuja ootab seda juba pikisilmi. see aitab meil otsustada, kuidas me nende teemade vallas saame järjepidevalt edasi võtta, edasi liikuda ning kanda hoolt selle eest, et enne selle aasta lõppu jõuaksime, kui vähegi võimalik, asjaga ühele poole. meie eesmärgiks on, et järgneva üheksa kuu jooksul saaksime suurema osa nendest õigusloomelistest ettepanekutest vastu võtta, et liikmesriigid saaksid hakata neid kohaldama ning need jõustuksid enne kahe tuhande kahekümnendat aastat. me teame, et see on väga ambitsioonikas programm, aga loodan, et meil on hea hea ja konstruktiivne koostöö ning seetõttu on see võimalik nüüd ootab meid ees järgmine etapp, kahe tuhande seitsmeteistkümnes aasta on rakendusaasta ning see on ka üks Energialiidu alane sõnum, mida kavatseme esimesel veebruaril oma raportis teile edastada. just nimelt seetõttu tahtsin ma teiega arvamusi vaheldada praegu. praegu, kus me saame kuulata teie kommentaare, teie märkusi, teie tähelepanekuid ning seda on võimalik, neid on võimalik kasutada ka meie raportis, mille tutvustame järg-, mida tutvustame järgmisel nädalal. energialiidu olukord on äh, võimalus äh, energialiidu rakendamist äh, pidevalt jälgida ning hoida seda poliitilises päevakorras kogu aeg. mul on seetõttu väga hea meel, et saan seda tutvustada Euroopa Parlamendile just nimelt sel päeval, kui oleme selle Euroopa vastu võtnud ning saan seda teha Euroopa Parlamendi miniosastungjärgul. Äh, selle abil saame ka vaadata, heita pilgu tulevikku ning äh, panna rõhku nendele prioriteele, mis on meil lähiaastatele olulised. üks oluline sõnum meie raportis on see, et Energialiit on midagi enamat äh, kui lihtsalt energia- ja kliimaküsimused eraldi võetuna. see on midagi ole-, enamat sellepärast, et Energialiit peab võtma arvesse ka seda muutust, mida me tahame ühiselt ellu viia see peab aitama kaasa meie kogu majanduse kaasajastamisele. transport on ka väga tähtsal kohal selles valdkonnas ja, ja seetõttu kaks või kaks ja pool õigusloomelist äh, paketti kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on plaanis süsinikuheitme vähese mobiilsuse kohta Äh, e, see muutus tähendab ka seda, et Energialiidul on väga suur välismõõde, et me oleksime liidrirollis kliimategevustes ning samas, et meil säiliks meie konkurentsipositsioon kiiresti muutuvas geopoliitilises kontekstis. praegune Energialiidu olukord äh, on meie Energialiidu äh, uue etapi algus, kutsuksin kõiki liikmesriike kutsuksin teid kut-, ka käima kõikides nendes liikmesriikides, olen käinud paljude teie liikmesriikides, mind äh, ja meie algatusi on alati väga positiivselt äh, Äh, kirjeldatud. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tahaksin avaldada survet Energialiidu algatuste elluviimisele kiiresti mitmel tasandil, liikmesriikide tasandil räägime sellest, kui olulised on äh, riiklikud äh, energia- ning kliimaplaanid ning me vaatame, kuidas on võimalik nende pro kohta projektid esitada juba kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks. kui ma lähen ringkäigule, siis see on suurepärane võimalus näidata ka äh, millised on kohaliku või piirkondliku tasandi algatusprojektid ning kuidas on võimalik sellele, nendele rahandust saada, teeme koostööd regioonide komiteega, sellepärast et ainult siis, kui inimesed näevad konkreetseid algatusi kohalikul tasandil, siis saavad nad aru sellest, mida tähendab puhta energia üleminek. olen rääkinud väga paljudest erinevatest teemadest, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kui lubate, siis praegu lõpetaksin oma sõnavõtu, et oleks võimalusi ka arvamust võimalus ka arvamust vahetada teiega, ootan pikisilmi teie küsimusi ning äh, ka edasist äh, viljakat koostööd selle väga ambitsioonika paketi kallal kogu selle aasta jooksul. suur tänu, härra esimees oh,! Uh... aitäh, komisjoni asepresident, selle väga põhjaliku ettekande eest. me eeldasime, et äh, Äh, volinik Anniete tuleb ka siia, aga see ei olnud võimalik, aga te olite valmis ka temale suunatud küsimused ära kuulama ja vastama, nii et suur tänu selle eest. nii et teie olete siis äh, siin nii teda esindamas kui ka asepresidendina komisjonist. esimesena Krisjonis Karinš Rahvaparteist. aitäh ja tere hommikust, härra asepresident me toetame paketti täielikult, toon välja lihtsalt äh, mõned küsimused, mis meie fraktsiooni jaoks on tähtsad. energiapoliitikat võib väga erinevalt vaadata, võib vaadata lihtsustatult ja öelda, et me oleme huvitatud äh, kvaliteedist, aga samal ajal me oleme huvitatud ka äh, hinnast, see ei ole ju üllatav kvaliteedi poole peal tekivad siin näiteks keskkonnaküsimused, CO2 heitmed, üleilmne soojenemine ja nii edasi. ning hinna puhul meil on tarbijad ja ettevõtted, millel on vaja elektrit ja nad peavad selle eest maksma ja nad muidugi on huvitatud alati kõige madalamast võimalikust hinnast energia jaoks komisjoni eesmärk on täiesti selge selle paketiga, ma ei ole tõesti kõike veel jõudnud lugeda, äh, olen lugenud äh, nii-öelda lihtsustatud versiooni, aga suund on täiesti selge. ja väga huvitav on nüüd äh, komisjoniga see õigusloomeline pakett lõpuni välja töötada. keskkonna poole pealt me oleme siin hüvitiste süsteemi Euroopas välja töötanud aga hüvitised ei ole mõeldud mitte ainult alternatiivsete energiate jaoks, vaid me teame, et näiteks ka fossiilkütuse jaoks on hüvitised ette nähtud. näiteks minu koduriigis maagaasi hüvitised eh, moodustavad kaks kolmandikku meie nii-öelda rohelistest hüvitistest, eh, siis eh, selleks, et need koostalitusjaamad saaksid töötada, ja nad saavad hüvitisi sellepärast, et tegemist on koostalitusjaamadega ja kaks kolmandikku nendest hüvitistest läheb Venemaalt to toodud maagaasile. see on tõesti väga irooniline olukord riigi jaoks, mis tegelikult sõltub peaaegu täielikult ühest tarnijast. selle paketi puhul on tõesti väga tähtis, et need turujõud, mida ka teie mainisite, mainisite, hakkaksid äh, turgu valitsema ja juhtima ja et me saaksime hüvitised ära kaotada nii alternatiivsete energiaallikate puhul kui ka fossiilkütuste puhul, et nad hakkaksid konkureerima omavahel, las turg otsustab, me ei tohiks seda otsustada. näiteks kui tuulegeneraator püstitatakse ja tuul puhub sellel päeval, siis tuuleenergia on lihtsalt kõige odavam punkt, muid konkurente pole ja kui turud on aktiivsed, ja teevad siis järgmise päeva tehinguid või järgmise tunni tehinguid, siis me tegelikult saame ka hinnakääridest lahti ja saadame õige signaali ka investoritele. see süsteem toimib ja meie peame aru saama, et kui me soovime turujõudusid panna turgu reguleerima ja hüvitised ära kaotada, siis ei ole siin mingit parem- või vasakpoolse ideoloogia või roheliste ja mitteroheliste ideoloogia vastandamisega, vaid me peame ütlema, et me oleme turumoonutuste vastu, selleks et meie keskkonna ähm, argumendid panna siis kooskõlla tarbijate huvidega, ehk siis sellega, et hind alaneks ja tõesti vastuseks oleks siis tõesti turgudel lasta endal ennast reguleerida. ja sellepärast tõesti see suund on väga hea kui meil õnnestub üheskoos see kõik ka siis tõesti seaduse vormi valada. noh, kõik need tõhusused, see tuleb ka sinna juurde panna, aga Euroopa tarbijate jaoks, me ja ettevõtjate jaoks teeme me väga palju ära, kui meil see pakett õnnestub vastu võtta ja noh, teiselt poolt, kui me mitte midagi ei tee ja see on ka veel äh, keskkonnale hea, siis on see, kui fossiilkütuste hüvitisi vähendatakse, see, keda huvitab roheline energia, siis nemad saavad valida seda. ja tõesti, mina pakun tõesti välja selle, et laskem turujõududel teha seda, mida nad kõige paremini oskavad, hindu reguleerida tarbijate ja ettevõtjate jaoks, selleks, et meil oleks kasv, aga keskkonnasäästlik kasv, aitäh! aitäh, kallis kolleeg! järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel Dan Nika, palun. tere tulemast jälle meie komisjoni. tahaksin kõigepealt teid tunnustada nende jõupingutuste eest, mida te olete teinud selleks, et me saaksime selle energeetikapaketi mis äh, minu meelest on tulnud väga vajalikul ja õigel hetkel. Euroopa Liidus on olnud selliseid äh, veidi kummalisi olukordi, et ootamatult ja äh, mittemõistetavalt on piiratud rohelise energia edendamist, eriti tuuleenergia ja päikeseenergia puhul on see nii olnud. on Põhja-Euroopas on riike, kes on piiranud nende uute e-, energialiikide kasutamist ja see on meie kõigi jaoks olnud negatiivne ja üllatav. miks e, see nii läks, nende uuenevate energiaallikate arendamine pidi toimuma äh, vana süsteemi raames ja mõningatel riikidel ei ole õnnestunud uuenduslikke vajalikke lahendusi ellu rakendada selleks, et oleks võimalik neid uusi energiaallikaid kasutusele võtta. ja seetõttu ma arvan, et üks selle energeetikapaketi headest joontest on see, et tullakse välja lahendustega sellistele probleemidele. me tahame, et tööstuse süsinikuheide oleks väike, kui tegemist on energiatootmisega elektri tootmisega, aga samal ajal me tahame võidelda eh, elektri hinna tõusu vastu. Rumeenia toodab väga palju eh, elektrienergiat ja, ja meil on väga palju tuuleenergiat, aga suured energiat, elektritootjad ütlesid, et nemad soovivad lihtsalt vaba juurdepääsu turule, mitte äh, mingisuguseid toetusi ja see toob omakorda ka kaasa hinnalanguse, kõik on sellega nõus. ja kui me vaatame nüüd seda uut kontseptsiooni, et tarbija võib otsustada, kuidas ja millist tüüpi energiat ta tarbib, siis ma arvan, et see on väga hea. Te ütlesite, et jah, tarbijal on juurdepääs nutikatele mõõturitele see on väga hea, aga see võimaldaks äh, meil lahendada ühe teise probleemi, nimelt äh, energia nutika kasutamise probleemi. Äh, tarbija maksab ainult selle eest, mida ta on tarbinud, aga üks asi ei ole minu jaoks siiski selge ja võib-olla ei ole see selge seetõttu, mida ütles härra Kaarinš. see asjaolu, et kuidas kaasata süsteemi need energiatarbijad, kes ise ka elektrit toodavad, kuidas mm, me saame lase, vastuse sellele küsimusele, näiteks kui tarbija äh, toodab tuule- või elektrienergiat, siis peaks tal olema võimalus võrku lasta see energia, mida ta on ise toet-, tootnud ja see võiks tõesti väga suure positiivse muutuse tuua elektrienergia tootmises. sellele aspektile tuleb tähelepanu pöörata, sest see on väga oluline, et meil oleks mitte ainult puhtam energia, vaid see tagaks meile ka parema turu ja odavama elektrienergia. ma eelmisel nädalal os-, osalesin Euroferi korraldatud äh, seminarist. väga palju on räägitud äh, süsiniku äh, ladestamisest, on erinevaid projekte Itaalias, Taanis ähm, ja Belgias Gentis. tehnoloogia on olemas, nii et CO2 heidet on võimalik koguda ja ladestada, nii ja ma arvan, et ka seda peaks komisjon toetama. ja viimane märkus Äh, hoonete energiatõhusus. ma pean teile ütlema, härra asepresident, et vaja on seda programmi edendada, vaja on vahendeid selleks, et suurendada hoonete energiatõhusust praegu me näeme seda, et on liiga palju büro-, bürokraatiat, ei ole piisavalt head tahet selles valdkonnas, aitäh. härra Tošenovski ECR fraktsiooni nimel. aitäh härra esimees. olen nõus äh, kolleegidega. härra komisjoni asepresident, te tulite meie hetke ajahetkel, kus me hakkame energeetikapaketti üle vaatama, me õpime seda tundma. tõesti, seda ei ole võimalik ühe korraga läbi lugeda, aga see pakett äh, on äh, suurepärane raamistik seitsmele õigusloomelisele ettepanekule. seda on aga väga raske lugeda, nii et ma tahaksin teada, milliseid vastuseid teie olete saanud äh, liikmesriikidelt. Te ise ju ütlesite, et äh, siin võib tekkida probleeme ka sellega, et te sekkute riiklikesse strateegiatesse ja need äh, riiklikud äh, strateegiad on sellised, äh, mida on väga raske protsessi käigus loodud ja tõesti väga raske on neid erinevaid tegevusi omavahel koordineerida. Te ütlesite ka, et energeetika on vanaldane naisterahvas Euroopast äh, mis on juba üle viiekümne aasta vana. on täiesti selge, et olukord ei muutu äh, paremaks äh, ja tõesti, igasuguseid hinnanguid on väga raske anda. uute strateegiate väljatöötamine võtab aastaid, äh, on vaja luusi, luua uusi võrgustikke, nii et milliseid vastuseid olete te saanud nõukogust sellele uuele paketile? näiteks, eh, mida olete kuulnud tõhususe kohta, see on see, mida meie kõigepealt uurisime ja ma nägin, et eh, väga la-, raske on neid tõhususe külgi siin arutada, sellepärast et iga protsendipunkt, eh, mille me endale eesmärgina energiatõhususe puhul seame, mõjutab väga palju eriti just majandust tahaksin tulla selle juurde, mida ka kolleegid on öelnud. ja ma arvan, et see on nõukogu jaoks ka hea. on tähtis, et me ei mõtleks siin uute õigusloomeliste pakettide väljatöötamise peale, vaid keskenduksime turu avamise peale. turu avamise peale, mis äh, on moonutatud, sest hüvitised on suured turule, mis on killustunud ja väga paljud tehingud turgudel saavad väga suuri hüvitisi avalikus sektoris, nii et tõesti energiaturg on väga keeruline ja väga suurte moonutustega. nii et ma arvan, et koostöö erinevate liikmesriikidega ja selle kuldse kesktee leidmine on raske. Euroopa on väga mitmekesine, ei ole mitte ainult üks võimalus, mida saaks välja pakkuda ükskõik millisele riigile. nii et kuidas on teie suhted olnud nõukoguga? Eh, kolleeg eh, Mr Peterson, our järgmisena härra Peterson, meie aseesimees ALDE fraktsiooni nimel. aitäh, esimees. lubage mul kõigepealt äh, õnnitleda asepresident äh, Šefčovitši selle suure paketi väljatöötamise puhul. Donald Trump ütleks, see on tõesti, tõesti suur, really huge aga see on tõesti suur, arvestades, millega me siin tegeleme. meil tegelikult äh, pole aimugi, äh, milliseks kujunevad meie suhted USA-ga pärast uue valitsuse ametisse nimetamist. nii et äh, meie ise peame hoolitsema oma tuleviku eest selles väga tähtsas küsimuses. ma arvan, et äh, väga tähtis on siin välja tuua ka seda, et energiaalane koostöö on midagi positiivset ja me tõesti peaksime siin saama kätte, käegakatsutavaid tulemusi kõikide eurooplaste jaoks. rohkem koostööd selles valdkonnas on ülitähtis selleks, et Euroopa kodanike jaoks siin äh, tulemusi näidata. kõik need eesmärgid, mida me soovime täita, nagu näiteks äh, sõltuvuse vähendamine välismaistest tarnijatest, äh, mm, ebakindlus uue USA valitsuse osas, meie kliimaeesmärkide täitmine äh, tõesti muudab selle küsimuse ajalooliselt tähtsaks ja vajalikuks, nii et sellega tuleb meil nüüd pihta hakata. ALDE fraktsioon äh, selles valguses üritab olla konstruktiivne ja positiivse suhtumisega. isegi kui me tahame, et need ettepanekud oleksid isegi suuremate eesmärkidega, läheksid kaugemale, mitte ainult äh, eesmärgid alternatiivsete energiaallikate kasutamiseks, vaid ka eesmärgid tõhususe osas peaksid olema suuremad. nii et loodame, et järgnevatel aastatel liigume ka selle poole nüüd äh, mõned märkused veel. haldamine, juhtimine kujuneb siin väga tähtsaks, meil on vaja kindlakäelist juhtimist, meil on pikaajalist stabiilsust investoritele vaja. meil on vaja energia siseturgu ja see nõuab ka jälle kindla käega juhtimist ja e, EISA ja teiste ühiste e, ettevõtete, institutsioonide koostööd. meil on vaja suurte eesmärgidega. Äh, meil on vaja suuri eesmärke, me peaksime mõtlema ka jahutamise ja kütmise peale, samamoodi energiatranspordi peale tõesti, meil on vaja ka laiapõhjaline lähenemine välja töötada kõikide nende probleemide lahendamise jaoks, mis on praegu lauale pandud, meil on vaja keskenduda lahendustele, mõelda selle peale, kuidas kogu seda välja pakutud õigusloomelist paketti samuti rakendada kõikides sektorites. energia jahutamine, kütmine, transport, kõik peab olema, kõik vajab tõhusaid lahendusi, lahendusi, mille puhul Euroopa kodanikud ka tulemusi näevad, nii et äh, ootame juba põnevusega kogu seda tööd nende äh, lahenduste väljatöötamisel, aitäh! aitäh, kallis kolleeg ja nüüd äh, Roheliste fraktsiooni nimel Claude Turmes, palun. aitäh, Sergei. tere tulemast, volinik milline on suurem taustapilt? kliimamuutused muidugi, aga ka näiteks uute investorite meelitamine Euroopasse. meil oleks investeeringuid, mille kaudu luuakse uusi töökohti, soojustatakse näiteks hooneid ja tegelikult ka taristu ülesehitamine on väga tähtis. näiteks elektriautod meil on uued uuringud, mis näitavad, et selle kaudu on võimalik väga palju uusi töökohti luua Euroopa Liidus ja vähendada meie nafta importi mul on väga hea meel, volinik, et te mainisite ka tööstuspoliitika mõõdet. uueks ja heaks uudiseks on see, et päikesepaneelide puhul, kus me olime Hiinast maha jäämas, nüüd on Sitsiiliasse investeeritud ja arve- ja investeeritud on seal tõesti viimasesse tehnoloogiasse, mida on välja töötatud Prantsuse ja Saksamaa äh, laborites, aga tuuleparkide puhul, ükskõik kas merel või rannikul, me ei tohi ära unustada Hiinat. Hiina liigub siin väga kiiresti edasi. meil on siin vaja tagada turud Euroopas, arvestades ka meie suurte eesmärkidega. mis vahe on teil, härra Šefčovitš ja äh, Jacques Delorsil, kui tema kaheksakümnendatel aastatel hakkas siseturule reklaami tegema? temal oli Tšetšiini raport taskus, kui ta läks valitsuste juurde ja te kindlasti kujutate endale ette, et toona oli väga raske valitsustel selgitada, et riigipiirid tuleb ära kaotada ja ühisturg luua. tema läks selle Tšetšiini raportiga ja ütles, vaadake, lugege, kas teie siin olete vastu sellele, et viiemiljardilised avalikud hanked tulevad ja teie viis miljonit saate otse enda tasku? ma arvan, et siin on tõesti selline äh, Äh, psühholoogiline pool puudu. näiteks, kus on Tšintšini raport Balti riikide jaoks, et näidata, et kui te ei tee rohkem koostööd, siis jääte kahest või viiest miljardist ilma. kui te ei tee koostööd ka Kagu-Euroopas, siis te kaotate raha sellepärast, et ei optimeeri süsteemi piiriüleselt. ma arvan, et meil on siin vaja mingeid positiivseid stiimuleid, positiivset juttu ja Äh, uuringu kõrval on meil vaja ka tõesti korralikke projekte. kas me oleme nüüd võimelised Balti riike aitama selleks, et me saaksime nad Venemaast lahti siduda? kas me Brüsselist oleme võimelised andma poliitilist ja rahalist toetust? kas me näiteks Rumeenias ja Bulgaarias, Kagu-Euroopas võimelised muudatusi äh, Äh, ellu viima, kas me saame EFSI vahendi kaudu aidata neid riike selleks, et Rumeenia investorid ei maksaks rohkem äh, kapitalikulusid äh, kui Saksa investor, sellepärast et nemad ei ole euroalal? kas me saame näiteks hoonete soojustamisega edasi minna, kas me saame kiirteesid välja ehitada, mitte keegi ei ehita ei osta endale elektriautot, kui ta pole kindel, et ta saaks näiteks siit sõita elektriautoga Nitsasse ja vahepeal oma auto patareid laadida. siis äh, härra Karinži märkused, jah, ma arvan, teil on õigus, siseturg peab vähendama moonutusi. üks äh, suurem moonutus on see, et CO2 äh, heitmete hind on liiga madal äh,, saastajad ei maksa õiglast hinda. mida selles osas ära teha? siis tuumaenergia. Öeldakse, et äh, siin on väga palju eeliseid. Oettinger pärast Fukushimat kindlustussüsteemi töötas välja. kas me saame olla kindlad, et kui juhtub õnnetus Euroopas, et siis ei ole see maksumaksja, kes maksab? ei, maksumaksja maksab täpselt samamoodi nagu Jaapanis miks meil on välja töötatud süsteem, kus Rootsi ja Saksamaa sunnivad oma ettevõtteid raha kõrvale panema selleks, et tuumareaktoreid töölt maha võtta, samal ajal aga Prantsusmaa maksab hüvitisi ettevõtetele tuumajaamade käigus hoidmise eest, nii et siin on väga suur turumoonutus. ma olen tõesti valmis äh, härjal sarvist haarama selle probleemi lahendamisel, moonutuste vähendamisel, aga seda me peame siis üheskoos lahendama aitäh, kõnelejad katkestatakse. aitäh teie märkuste eest ja nüüd kuue fraktsiooni nimel härra Benito Siluaga, palun. <clears throat> Muchas gracias, señor presidente, y buenos días, señor comisario. El paquete de... Aitäh! aitäh, tere tulemast, härra volinik, te esitasite meile meetmeid, eh, muuhulgas ka puhast energiat kogu Euroopa jaoks. aga kahjuks viiskümmend miljonit eurooplast ei ole võimelised oma eluaset kütma, meil on energiavaesus Euroopas ja me peame üheskoos võitlema nende äh, kääride ärakaotamise eest. me ei räägi siin mitte ainult äh, turu lahendamise küsimusest, turu probleemide lahendamisest ainuüksi ei piisa me peame mõtlema ka selle peale, kuidas me kasu võimalikult äh, suur, suurendame. me peaksime ka meetmete kohta küsimuse esitama, need äh, see võimekus, millest te rääkisite ja avaliku sektori rahastamisvahendid, äh, ähm, fossiilselt kütustelt äh, alternatiivsetele kütustele üleminekuks. ei volinik Anijete ega teie tegelikult ei vastanud meie küsimustele, mida esitati täiskogu saalis. mis mõte on siin nüüd äh, äh nii-öelda saastava energia jaoks äh, veel rohkem tootmisvõimekust ette näha? Need piirmäärad on siin kakskümmend viis protsenti ja ja tulu sealt on suur. siis Energialiidu projektid, Energialiidu rahastamine. meil on gaasitoru äh, Aserbaidžaani gaasiväljadega seotud, äh, nii et Aserbaidžaan ja Itaalia peaks olema seotud selle gaasitoruga ja ma oleks tahtnud ka selle projekti kohta vastuseid saada. volinik Anett on öelnud, et komisjon ei ole äh, kliimahinnanguid gaasikoridori kohta äh, läbi viinud. me räägime neljakümne viie miljardi dollarilisest äh, projektist ja mis mõjutab väga palju ka kliimat. maagaas äh, maagaasil on ka ju heitmed, sellega ei ole ka arvestatud ja mingit kliimahinnangut komisjon läbi ei ole viinud, nii et milline olukord on sellega? Barbara Kappel, palun, ENF fraktsiooni nimel. aitäh, härra esimees, aitäh ka teile, lugupeetud komisjoni asepresident selle eest, et äh, tutvustasite meile seda talvepaketti, mis on tõesti äärmiselt suur, te rääkisite selle mõõtmest ja et see peaks äh, ühe protsendi võrra suurendama SKT-d Euroopas ja üheksakümmend tuhat täiendavat töökohta tuleks selle abil luua. tõesti, see on väga märkimisväärne ja ka selle maht äh, Energialiidu paketi raames mm, selles osas, mis puudutab kliimakaitset, kas siin on tegemist tõesti väga oluliste eh, energia, talvepaketi eesmärkidega seos- ja nende seosega kliimakaitsega ja üheksakümmend protsenti Energialiidu jaoks ette nähtud eh, seadusandlikest eh, ettepanekutest on sellega tehtud Te ütlesite, et äh, energiatõhusus on väga oluline teema, see, et Euroopast saaks äh, maailmas juhtiv äh, piirkond e-, uuenevate energiaallikate alal ja ja see, et tarbijad saaksid ise energiat toota ja seda ka võrku suunata ja et energia hind seetõttu alaneks, nii et see keskendumine tarbijatele on väga oluline keskkonnasõbralik disain, see peaks aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, tarbijatele ja leibkonnale võimaldama viiesaja eurost kokkuhoidu äh, aasta kohta ja siin on ka äh, viiekümne viie miljardilise euro täiendav sissetulekute mm, lootus töötusele. loodetakse, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend on äh, kolmsada kaheksakümmend äh, miljardit täiendavaid investeeringuid tehtud ning äh, ka investeerimispank ja liikmesriigid peaksid äh, kümme miljardit ette nägema äh, hoonete renoveerimiseks, see on väga oluline, sest see on valdkond, mis on jäetud hooletusse ainult. ainult äh, üks protsent hoonetest praegu renoveeritakse, ehkki me teame et, et nelikümmend protsenti energiast, mida toodetakse, läheb kütmisele. nii et tahaks küsida, et kas lisaks kõigile nendele avalikele investeeringutele, mida tehakse liikmesriikide ja investeerimispanga kaudu, et kas teie poolt ka tuleb mingeid algatusi selleks, et leida erainvesteeringuid selleks, et seda tohutut investeerimispotentsiaali katta uh,? aitäh, lugupeetud kolleeg. me oleme esimese küsimuste vooru lõpetanud ja ma paluksin nüüd, et härra asepresident vastaks meie koordinaatorite küsimustele ja märkustele aitäh, lugupeetud esimees ja tahaksin tänada kõiki koordinaatoreid mitte ainult toetuse eest, vaid ka küsimuste eest, mis on väga olulised selles konstruktiivses dialoogis, mida me praegu peame. me näe, otsime ühiseid lahendusi mõningatele valdkondadele. härra Korinš ütles väga selgelt välja, mis tema arvates on väga oluline, et, et väga oluline äh, Äh, on see, et meie kodanikud ja ettevõtted äh, saaksid tunda, et meil, et see pakett läheb e-, eduka, kujuneb edukaks, et äh, kui meil see õnnestub, siis energeetika hinnad peaksid olema tarbijate jaoks võrreldaval tasandil teiste piirkondadega ja selleks, et seda saavutada, on meil vaja taastada hinnasignaalid meie energiaturgudel, meil on vaja äh, puhastada energiahindade kulustruktuur, nagu te olete näinud, meie energiakulude ja hindade raportist, mis oli osa sellest paketist, on meil selline ebasoodsas suunas minev areng, et jaehinnad äh, alanevad äh, aga lõppkasutajate hinnad äh, Eh, suurenevad ja seal on äh, tõesti ähm, tegemist sellega, et äh, ei ole piisavalt läbipaistvust äh, lõpptarbija hindade puhul ja sellel on väga negatiivne, negatiivsed tagajärjed, et ähm, hinna, turud ei toimi ju väga hästi, ei ole piisavalt tugevaid hinnasignaale ja meil on vaja tõesti see saavutada. ja me peame vaatama ka, millised on uued tendentsid, uued tehnoloogiad ja väga selge on see, et kui äh, tegemist on uuenevate energiaallikate nagu tuule ja päikeseenergeetika eh, loomusega, siis eh, nende puhul mm, ju on selge, et eh, need riigipiirid ei mõju nende energiaallikate kasutamisele hästi, meil on vaja kohandada seda, kuidas me energiat üle kanname ja kuidas me seda tarbime ning me teeme äh, ettepaneku eemaldada nii palju moonutusi kui vähegi võimalik äh, järk-järgult ja seepärast me pakume välja ka kiirema e-, elektrienergiaga kauplemise, et kui äh, praegu on, praegu, praegustel turgudel on tegemist äh, üks päev ette kauplemisega, aga me tahaksime, et süsteem oleks palju äh, paremini reageeriv, et äh, oleks võimalik päevasisene kaup-, kauplemine, et uut, uue tehnoloogiaga oleks isegi võimalik reaalajas kauplemine, sest seda meil on vaja, see teeks meie süsteemid tõhusamaks ning kui tegemist on toetusskeemidega, ma olen äh, kindel, et ülemineku ajal oleks vaja meil selliseid toetusskeeme, siis me peaksime tagama selle, et me kasutaks neid väga piiratud mahus ja nad peaksid olema turupõhised ja tulen nende mehhanismide juurde hiljem tagasi, sellepärast et äh, selle kohta esitati ka küsimus. ja kui tegemist on fossiilkütuste toetustega, te teate, et tegemist ei ole ainult Euroopa probleemiga, vaid üleilmse probleemiga. Euroopa on alati see, kes äh, G kahekümnes, G seitsme tasandil seda teemat tõstatab ja ma näen, et see muutub äh, olulisemaks ja nähtavamaks ja sellele pööratakse G seitsme ja G kahekümne tasandil rohkem tähelepanu, kus me tõesti toetame arutame seda, et me peaksime ära kaotama keskkonnakahjulikud toetused. nii et härra Nika viitas vajadusele, et meil on vaja äh, süsteemi põhjalikult äh, muuta, tal on täiesti õigus äh, uut tüüpi energiaallikad, uuenevad energiaallikad ei sobi alati hästi kokku analoogsete vanade süsteemidega, mis on liiga äh, aeglased, ei ole piisavalt paindlikud ja sellepärast on meil vaja edasi liikuda süsteemide arendamisega, äh, nutikate võrkude arendamisega, parema taristu arendamisega meie tööstuse jaoks ja samal ajal on meil vaja äh, tagada see, et meie tarbijad oleksid teadlikumad oma võimalustest, et nad oleksid paremini teavitatud, aktiivsemad, rohkem kaasatud sellesse projekti ja seetõttu me soovime oma võrke eh, järk-järgult digiteerida, kasutada eh, tarku mõõtureid eh, ja muid asju, mis oleksid väga olulised selleks, et kiirelt reageerida me soovime uusi turuosalisi äh, äh, koond- no,, agregeerijaid, kes äh, oleksid väga olulised meie uues süsteemis ja tahame toetada to-, tarbijaid, majaomanikke, kes soovivad, et neil oleksid oma katusel päikesepaneelid, et äh, mitte ainult kasutada seda energiat, vaid ka seda müüa. ja kui ma konsulteerisin tööstusega, siis äh, nad on öelnud mulle, et äh, praegu on väga raske leida majaehitajaid, kes tahaks endale ehitada maja vanal moel niimoodi, et ei oleks üldse mingite uuenevate energiaallikate kasutamist. me näeme, kui olulised need asjad on Saksamaal, mikrovõrgud, ja päikesepaneelid ja me peame võimaldama nendel uutel võimalustel saada osaks süsteemist. ning mis puudutab CO2 ladvestamist, see on väga oluline teema. see on üks meie prioriteetidest Horisont kahekümne, kaks tuhat kahekümne osas me loome uue fondi, mis äh, uue ETS äh, ettepanekuga seoses tuleb, te arutate seda, aitäh, et olete teinud äh, nii äh, häid edusamme selle teemaga seoses ja loomulikult lõpuks on otsustavaks teguriks see, et kui me hääletame selle poolt, et meil on selline süsiniku hind, mis tõepärasemalt peegeldaks süsiniku kulu, mis äh, süsiniku äh, kogumise ja ladustamise muutub, muudaks äh, tasuvaks, siis ma näen, et ka siin on väga palju uut, lähenemist, meil on vaja korralikku süsiniku hinda ja korralikku tehnoloogiat selle jaoks. härra Tošinovski viitas asjaolule, et äh, loomulikult on tegemist paketi esialgse hindamisega ja ma, teda huvitas see, et milline on liikmesriikide arvamus. mul on olnud korduvalt võimalust, äh, võimalus rääkida sellest liikmesriikidega ning ma pean ütlema, et äh, algne reaktsioon on olnud väga positiivne, sest kõik saavad aru, et ei saa jätkata vanamoodi et energeetikasektoris Euroopas on väga palju probleeme, see ei ole tõeliselt euroopalik, see ei reageeri turu äh, signaalidele, tarbijad saavad aru, et nad maksavad liiga kõrget hinda, nii et kui me ei viiks läbi sellist põhjalikku muudatust, siis me ei kasutaks ära seda potentsiaali, et ületada seda energiakriisi, mida me Euroopas ei saa endale lubada, nii et meil on tõesti vaja väga suuri muutusi. ja loomulikult on meil ka probleeme, mis võivad olla väga rasked, aga Euroopa Liit ja liikmesriigid üheskoos leiavad lahenduse. millised need lahendused võiksid olla? esiteks Äh, üks teema, mis üles kärkib, on see, et kuidas leida õige äh, piirkondliku koostöö tase. näiteks piirkondlike äh, keskuste kaudu, kuidas tagada see, et meil on piiriülene energiakaubandus, et meil on korralikud reeglid selle jaoks ja loomulikult äh, hinnatsoonide küsimus või äh, reguleeritud hindade küsimus, me, ma arvan, et meil on vaja äh, järk-järgult loobuda reguleeritud hindade kasutamisest, meil on vaja tagada see, et hinnad oleksid konkurentsivõimelisemad ja loomulikult see kõik on osa sellest energeetikaliidust ja aitäh, Claude, et te võrdlesite seda Jacques Delouriga ja tema vahenditega ähm, meil on praegu teistsugused aktsendid kui varem. Euroopa Lii-, te olete pa-, paljud teist on äh, teinud äh, kampaaniat selleks, et meil tõesti tuleks energialiit. nüüd me peame aga liikmesriike motiveerima, et nad oleks tõesti osa sellest süsteemist. meil on vaja ambitsioonikaid äh, liikmesriikide keskkonna- ja kliimakavasid, äh, mis oleksid kooskõlas nende üldiste eesmärkidega, mis pandi paika Pariisis äh, ja meil on ka vaja seda, et äh, kohalikel ametiasutustel, kohalikel omavalitsustel ja linnadel oleksid kõrged, suured ambitsioonid, sellepärast et igaüks ju tahab tarka linna ehitada ja meil on vaja väga ambitsioonikaid liikmesriikide energia ja, ja kliimaplaane vaja on leida parimad investeerimisvõimalused, millised oleksid riskid, kui ei investeerita nutikalt äh, sobivatesse vahenditesse, kui palju läheks kaduma Äh, e-, riigieelarvete äh, raha ja meil on vaja tõesti teha koostööd äh, kõigiga, sellepärast et see on tõesti selline väga suur asi, mida me siin tegema hakkame. me alustame uue madala süsinikuheitmega selgroo ehitamist kahekümne esimese sajandi Euroopa tööstuse jaoks tööstuse digiteerimine on väga oluline teema ja see on tõesti asi, mida me alles hakkame tegema, me oleme minevikus teinud eh, vigu, aga väga oluline on, et me tahame seda saavutada ja et me tahame seda lõpule viia. ja kui nüüd tulla härra Petersoni küsimuse juurde, Euroopa Liidu liidrirolli juurde, ma olin eelmisel nädalal Davosis ja saan teile öelda, et et tegemist oli paljude jaoks mitte küsimuse, vaid äh, ootusega. Äh, paljud, kellega ma rääkisin, arvasid, et Euroopa Liit äh, peaks olema juhi rollis, kui tegemist on uute energiaallikate kasutamisega, kliimapoliitikaga ja valmisolekuga jagada meie kliimaalaseid teadmisi arenevate riikidega, kui tegemist on võitlusega äh, õiglase üleilmse kaubanduse eest. ja nende konkreetsete ettepanekutega täpselt seda me teeme, me oleme juhtrollis ja väga oluline on, et me seda kõike saavutaks. mis puudutab härra Turmase konkreetseid küsimusi, mis puudutasid e-, Balti riikide energiasüsteemi desünkroniseerimist Venemaast ja tuuleenergiat. me teeme väga tihedat koostööd Balti riikidega väga palju analüüsist on juba ära tehtud, ühine Teadusuuringute Keskus tegi suurepärase töö ära selles küsimuses, eh, mis puudutas eh, keerulisi tehnilisi küsimusi. vaatluse all on erinevaid võimalusi, me arutame seda Balti riikidega poliitilisel tasandil, sellepärast et me tahame teada, mida nemad eh, eelistavad ja kui me oleme Mm, otsuse langetanud, äh, siis me liigume edasi, vaja on kaasata Venemaad, Valgevenet, vaja on leida lahendus, mis tagaks selle, et Balti riikide e-, energiasüsteemid oleksid sünkroniseeritud Euroopa Liidu riikide energiasüsteemidega ja mm, kui nüüd rääkida tuuleenergiasektorist, siis nad väga toetavad meie paketti, mul on olnud nendega kohtumisi, nad on väga entusiastlik, entusiastlikud selles suhtes, milliste ettepanekutega me välja oleme tulnud ja oluline on see, et nad, neil on tõesti tunne, et me oleme leidnud mm, õiged lahendused paljudele küsimustele, mis minevikus on üleval olnud. ja kui ma nüüd vaadata Põhjamere äh, tuuleenergiaparkide ähm, võrku, siis äh, see tõesti võib anda meile uusi võimalusi energiat toota. meil on vaja äh, õiget toetust sellele ja vaja on toetada neid riike, kes soovivad osa, olla osaks sellest. ja härra proua Kappeli ja härra Siluaga küsimused, need on väga seotud, puudutasid energiatõhusust ja energiavaesust. energiaalane vaesus on väga oluline teema ja me ei, ei ole kuulanud võib-olla mm, inimesi piisavalt, kes ütlevad, et vaesuse puhul on tegemist väga olulise küsimusega liikmesriikide jaoks küm-, protsendil eurooplastest on probleeme oma energiaarvete tasumisega ja tõesti, meie sisene energiaturg peaks toimima paremini, et hinnad oleksid madalamad, konkurents oleks suurem ja seetõttu me oleme veendunud, et me peame tegema koostööd liikmesriikidega, et koguda andmeid, analüüs, analüüsida seda probleemi ja tulla välja konkreetsete lahendustega. seetõttu, kui me räägime sellest, et tuleks järk-järgult loobuda äh, reguleeritud hindadest, siis äh, me tahame, et sellel oleks see mõõde, kus haavatud, haavatavate elanikkon-, elanikkonnarühmade puhul oleksid ette nähtud spetsiifilised meetmed ja tavaliselt toon ma sellise näite, et ma arvan, et süsteem oleks parem, palju parem, kui see oleks äh, sihi-, sihtotstarbeline, sest me ei taha öö, öö, öö, meil on tõesti vaja siht, sihtotstarbelist äh, lähenemist, mis on väga palju parem äh, nii tööstuse jaoks kui ähm, kütteostu vaesuse ähm, probleemi lahendamiseks. ja mis puudutab keskkonnasõbralikku disaini ja vastavaid märgiseid, siis ma tõesti tänan teid toetuse eest. kohati on väga oluline vastu seista nendele, sellele survele, mida äh, on tunda siis, kui vaadata, kuidas mõned meediakanalid on seda ettepanekut äh, nimetanud, et äh, iga äh, perekond hoiab viissada viiskümmend eurot kokku. Mm, see on tõesti väga oluline tegur, mida tuleks arvesse võtta, aga lisaks sellele ma ütleks, et see ettepanek äh, meeldib väga hästi ka tööstusele, sest neile meeldivad standardid, neil, nad teavad, et äh, see märgistus äh, annab neile suure eelise, kui nad müüvad kolmandate riikide turgudele, sest see äh, näitab, et neil on kõrge Euroopa tali-, kvaliteet ja ka tarbijad teavad, mida nad ostavad, nii et kõik olulised osapooled teevad siin koostööd ja seetõttu ma arvan, et me ei peaks mitte ainult äh, me, et me alati ei peaks kuulama neid negatiivseid kommentaare, mis pressis on, vaid me peaksime tõesti edasi liikuma selle hea ettepanekuga. ja kui te lubate, ma tean, et ma ilmselt olen rääkinud juba liiga kaua, aga see ähm, äh, siis see mehhanism, mida siin ka korduvalt juba mainiti, meil algab nüüd väga äh, suurte väljakutsetega periood, sest me tuleme tõesti välja väga suurte muutustega ja see mõjutab erinevalt erinevaid liikmesriike. nii et äh, meil on kõigepealt see üleminekufaas ja võib-olla on vaja tõesti mingit sellist äh, võimekusmehhanismi mingi, ühes või teises riigis, aga me tagame selle, et need reeglid, mis siin ettepanekus on, äh, tagavad selle, et tegemist on tõesti viimase abinõuga enne kui kasutada seda võimekusmehhanismi, siis me tõesti peame vaatama, et kas seda on vaja. ja me peame vaatama, et kas kas Acer ja Engie on äh, Euroopa tasandil ka samal arvamusel, kas võetakse arvesse regionaalseid äh, võimekusi, kui te olete murest mingite, mingite äh, suure koormusega aegade pärast, et teil ei ole piisavalt elektrienergiat, kas te võiksite seda saada näiteks naaberriikidelt ja kui ikkagi on vaja täiendavat võimekust ja võimekuse loomise mehhanismi, siis on vaja tagada see, et see oleks ajutine, turupõhine ja teha, tehtud nii, et see ei moonutaks konkurentsi, et see ei et see ei takistaks meil reformide läbiviimist. ja selge on see, et me ei kavatse avaliku sektori raha äh, Ähm, kasutada selleks, et vananenud tehnoloogiat toetada. nii et igaüks peab aru saama sellest, et me oleme täiesti teadlikud sellest, et meil võib vaja olla sellest täiendava äh, võimsuse mehhanismi, aga me, seda analüüsitakse väga põhjalikult, sest me teame, et tegemist on avaliku sektori vahendite kasutamisega, sellel võib olla positiivne mõju, kui seda tehakse nii, et sellega edendatakse tegelikult üleminekut äh, uuetele süsteemidele ja see oleks väga negatiivne, kui äh, tegemist oleks sellega, et lihtsalt üritatakse saavutada mitte toimivate äh, süsteemide ja lahenduste jaoks status quo'd. But... suur tänu nende kommentaaride eest, see on väga oluline. meie komisjon seda kolmkümmend neli täiendavat liikmet ja täisliiget ja, ja asendusliiget ja meil on ka üks Malta liige, proua Tali, meie ainus Malta liige. palun annan teile sõna ning soovin teile samas ka head äh, eesistumisaega. suur tänu ja kõigepealt soovin ka teile omalt poolt kõike head äh, ja õnnitlen teid ITRE komisjoni esimehe kohale taasvalimise puhul ja tere tulemast ka komisjoni asepresidendile. Te teate, milline on minu seisukoht selle ettepaneku osas, me rääkisime sellest varem, aga tahaksin ka avalikult tervitada äh, seda puhta energiapaketti, sellepärast et minu meelest on äh, siin juba kaua oodatud ettepanekud, mis lõpuks sellesse paketti sisse pandi ma olen veendunud, et Euroopa Liit peab kiiremini tegutsema selles valdkonnas Euroopa Liit peab äh, tugevama ning äh, robi-, ning vastupidavama poliitilise raamistiku looma. olen veendunud, et meie algatused selles valdkonnas määravad Euroopa Liidu tulevikku pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ning kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani ning see pakett näitab, kui hästi me kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimaeesmärke suudame täita aga nii, nagu te ise mainisite, see aitab ka meil ühist energiasüsteemi jalule saada. mina kuulun Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ning äh, usun, et äh, säästlik areng peaks olema energia vallas meie tähtsamaks eesmärgiks. energiatõhusus peab olema kõikide meie algatuste keskmes. energiatõhusus äh, tähendab seda, et inimesed, äh, et me tahame vähendada energiaarveid, tagada energiajulgeolekut, äh, süsinikuheidet, samas luua ka töökohti ning äh, luua majanduskasvu, energiavaesus samuti on väga asjakohane asi, mida mainida selle paketiga seoses selles kontekstis on mul väga hea meel näha, et lõpuks ometi on meil siduv energiatõhususe ettepanek ja eesmärk, aga ma arvan, et Äh, finantsraha, äh, vahendeid peaks paremini kasutama selleks, et eesmärki saavutada. milliseid instrumente võiks kasutada, on minu küsimus teile. ja teine küsimus puudutab taastuvenergiat, volinik ütles, et äh, me tagame võrdsed tingimused ning energia ning kliimaeesmärgid ei sea oh,, ei satu ohtu, see pakett on mõned öelnud, võib tuua kaasa suurema süsinikdioksiidi heitme ning Äh, kuidas äh, aga mõjutab see pakett taastuvenergiat äh, ning kodanike soovi osaleda ning kuidas me saame ära hoida seda, et meil ei ole siin ületootmisega tegemist ega. suur tänu, ma pean teid piirama, kuivõrd üle kahekümne kolleegi on soovinud sõna, ma palun, et ei räägiks pikemalt kui poolteist minutit. proua Griffin, palun. suur tänu, Jerzy minu õnnitlussõnad teile, te olete õilis ja äh, kõikide õigusi austav äh, esimees, suur tänu, äh, härra komisjoni asepresident, teie töö eest, suur tänu, et olete piirkondi ning linnu kaasanud oma töösse, suur tänu, et olete töötanud energiavaesuse teema kallal. nagu te teate, minu fraktsioon on energiavaesuse manifesti kaudu selles vallas tugeva sõnumi saatnud ning meil on väga hea meel, et siin on äh, mitmed ettepanekud, mis puudutavad äh, turudisaini äh, ja juhtimist, aga ma arvan, et siin võib kaugemalegi minna mul on väga kahju, aga et taastuvenergia eesmärk on selline nagu praegu. see ettepanek ei ole piisavalt ambitsioonikas ja minu arust on kasutatud nii mõjuhinnang kallutatud kui me tahame investeeringuid tugevdada, anda tööstusele kindlustunnet ning olla COP kakskümmend üks eesmärkidega kooskõlas, peame saavutama kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks vähemalt nelikümmend protsenti ning riikide siduvad eesmärgid peavad jääma jõusse. ja lugupeetud volinik, üks protsent energiatõhususe suurendamist võiks tuua kaasa selle, et kolm miljonit kodu renoveeritakse ning seitse miljonit inimest tuuakse energiavaesusest välja niisiis, äh, härra volinik, äh, hüpake Airbus lennukisse, ajage tiivad laiale ning äh, lennake koos sotsiaaldemokraatidega kuni neljakümne protsendi energiatõhususe eesmärgini kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. suur tänu ja härra Piiper, palun! suur tänu, härra asepresident! paljudele siin meeldib see, et te tõesti otsite erinevaid suhteid erinevate valdkondade energiapoliitika vahel. Te soovite võrgustada ja tõesti väga tähtis on ka see, et volinik vaataks, kuidas minu loodud seadusloomised paketid mõjutavad teisi valdkondi. see on hea, aga mul on ka kaks küsimust. kas te olete ka piisavalt mõelnud selle peale, et need säästu meetmed, mis on paika pandud nagu näiteks nelikümmend protsenti, et need kehtivad ka keskkonnasäästlike energiaallikate jaoks ja teiseks, väga palju räägitakse sellest, et me peame mõtlema ka mõjuga heitmetega kauplemise süsteemi peale, kuid härra asepresident ei ole öelnud, kuidas sellega arvestatakse. me tahaksime saada näiteks nimekirja selle kohta, kuidas äh, seadused äh, mõjutavad ETS-süsteeme, kuidas need seadused mõjutavad äh, Äh, hindasid. mulle tundub, et see ei ole paljude jaoks siin veel selge ja meil oleks seda selgust vaja. teiseks, äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. siin räägiti kümnest miljardist äh, kohustuslikud kokkuhoiunõuded ja et see on hea VKE-de jaoks. mina kardan, et see nii ei ole. kui suured energiatarnijad saavad kohustusliku kokkuhoiunõude kolmkümmend või nelikümmend protsenti, igal aastal tuleb kolm protsenti kokku hoida, siis hakkavad nad väga suuri pakkumisi tegema, neil on kümme miljardit kasutada ja suured hargmaised ettevõtted on need, mis lõikavad kasumit, aga piirkondlikud ettevõtted, väikesed ettevõtted koha peal, mis saaksid teha nii-öelda individuaalseid lahendusi Äh, ettevõtete ja ka üleüldiselt hoonete soojustamise jaoks, nii et tõesti, ma arvan, et me siin peaksime madalamale tasemele tulema. aitäh ja järgmisena härra Roil, palun. esimees, mul on mõned märkused, jah, eesmärgid, ilusad kirjeldused, analüüsid, kõik väga tore. mind aga huvitab hoopis äh, huvitavad need meetmed, mida siin äh, välja töötatakse. kas on tõesti nii, et kui meil on üha rohkem institutsioone ja kogusid äh, Euroopa Liidu tasandil, kas siis me saavutame sellega midagi? kas me ei peaks pigem valima stiimulite meetodi? kolleeg Piiper tõi siin juba ühe näite. jah tõesti, sildistamine on tõesti väga hea stiimulisüsteem. ökodisain otse vastupidine võimalus äh, nõuetega. Liisa, miks on vaja seda välja äh, edasi töötada, veelgi rohkem pädevusi talle anda, kui praegu juba kõik toimub? ja miks on meil vaja praegu hakata toimivat süsteemi lagundama? praegusel hetkel olete te tõesti suure äh, Ehm, stsenaariumi välja töötanud, lähtuda sellest, et me oleme kõige suuremad ja kõige paremad. noh, et meie valitseme siin maailma energiatõhususe ja alternatiivsete energiaallikate puhul. mõelge Lissaboni strateegia poole peale. see ei olnud väga edukas, vahel on mõistlikum teha väikeseid samme, väikeseid stiimuleid luua, inimesi niimoodi suunata kurssi muutma ja ma olen tõesti väga kriitiline. veelgi nõudeid, veelgi rohkem nõudeid energiaeesmärkide osas nii et maailm hakkab siis õiges suunas liikuma, aga kui neid ei täideta, mis siis saab? ja peale selle tuleb vaadata ka seda, kuidas see mõjutab majandust. mitte ainult seda, kus luuakse uusi töökohti ja kus töökohad kaduma lähevad. me peame mõlemat poolt vaatama, ei saa olla nii, et vaatad ainult ühte poolt ja lähed vaimustusest hulluks ja enam mitte mingeid piire ei tunneta. minu arvates see ei ole õige. väga paljude küsimuste puhul, kui me hakkame rääkima konkreetsetest asjadest, siis tuleb tõesti küsida, kas on tegemist turust lähtuva lähenemisega ja on ka huvitavaid ettepanekuid nagu alternatiivsete energiaallikate puhul, et turgusid avada ja nii edasi, olen sellega nõus. härra esimees, lihtsalt üks märkus, ma lihtsalt leian, et pikaajaliselt ei ole väga atraktiivne see, et tavaliikmed saavad siin väga-väga äh, vähe sõna ja need, kes esimesena sõna saavad, äh, saavad väga pikalt rääkida, lihtsalt varsti tavalised liikmed enam ei tulegi kohale, kui neile sõna ei anta. aitäh, järgmisena härra Blanco Lopes, palun suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni asepresident. puhta energiapakett on suurepäraseks lähtealuseks meie innovatsioonialastele, alastele pingutustele Euroopa energiasüsteemide vallas. üks Euroopa Liidu eesmärke on see, et me tahame säilitada liidrirolli kliimamuutuse võitluse vallas me ei tohi seda liidrisärki kaotada, me peame parandama oma energiasüsteemide tõhusust, mõtlema kodanikele Äh, mõtlema käegakatsutavatele äh, parendustele nii meie kodanike jaoks kui ka ettevõtete jaoks. me peame parandama oma kodan-, äh, meie ettevõtete konkurentsivõimalusi ma tahaksin teada, kas on võimalik püstitada liik-, riikidele siduvaid eesmärke taastuvenergia kasutuselevõtuga seoses? Euroopa tarbijad ei ole energiaturu arenguga praegu rahul. see tähendab seda, et me peame tarbijatele pakkuma rohkem läbipaistvust. kuna me ei ole praegu äh, komisjoni ambitsioonide määraga ta-, rahul ning äh, me ei usu, et praegu tehtud ettepanekud aitavad äh, hindade kõikumist, mis praegusel hetkel Hispaanias näiteks on suureks probleemiks, ära hoida, siis tahaksin ma, et komisjon oma ettepanekus ei jätaks otsuseid ainult liikmesriikide teha. energiavaesus on tõsine probleem ning seda ei saa ainult liikmesriikide õlgadele jätta. Thank you very much, kolleeg. Mister. suur tänu, kolleeg ja härra Kohlitšek saab sõna järgmisena. suur tänu, esimees. see pakett on tõesti üüratu ja ma usun, et tegelikult lausa liiga suur on see pakett. ühelt poolt me räägime siin äh, energia tootmisest ja siis äh, seda teeme eraldi võetuna äh, energia jaotusest ja transpordist ja teiselt poolt räägime energiatõhusust. aga me ei räägi transpordist. me tegelikult maksame gaasitranspordi eest, me maksame äh, maanteetranspordi, raudteetranspordi, meretranspordi eest. nagu paistab, et nagu me ei maksakski selle eest. väiketootja peab maksma absoluutselt iga kilovatt-tunni eest, mida makstakse ja mida äh, pean ka Äh, mida ma jaotusvõrku lähen, äh, nagu näiteks äh, je nesrovnatelné dotace v jednotlivých státech. A tohle... Kõrge pinge eest ma ei maksa midagi, aga madalpinge eest küll. Ja seda tuleb arvesse võtta. Siis ühtlustamise vajadus. Euroopa Liidul Euroopa Liit on Bulgaariale survet avaldanud, et me lõpetaksime ühe odava energiaallika tuumajaama kasutamise. seda probleemi see pakett ei lähenda, lahenda ja see on tegelikult turgu moonutav surve. aitäh, mul on väga hea meel teie sissejuhatuse eest, ütleb proua Ernts ja tõesti on väga hea, kui me räägime siin ajaloolisest mõõtmest, see on täiesti selge ka elektriautod, kõik väga tähtis, õige, aga sellegipoolest valmistab see mulle muret. kõigepealt eesmärgid alternatiivsete energiaallikate jaoks, ma arvan, et nad ei ole piisavalt kõrged. seda on ka eelmised kõnelejad siin välja toonud. mulle valmistavad äh, mured Äh, toitevõrgud, see, kuidas äh, juurdepääs toitevõrkudele äh, alternatiivsete energiaallikate puhul on reguleeritud. Te tahate seda reguleerimist ju ära kasutada. ma tahaksin, et te natukene rohkem seda jaotusvõrkude prioriteedi küsimust selgitaks. kuidas see teie arvates peaks toimima ja kuidas see mõjutab alternatiivsete energiaallikate kasutamist? siis kohustuslikud äh, väljaehituse eesmärgid, jah, see peab tõesti toimuma riiklikul tasandil, on väga tore, kui me Euroopa Liidu tasandil siin eesmärgid paika paneme, aga kui seda riiklikul tasandil ei rakendata, siis ei ole sellest mitte mingit kasu. ja siis tuleks endalt ka küsida, kas äh, need eesmärgid üldse on realistlikud. teiseks, äh, mina olen pärit Ida-Saksamaalt äh, piirkonnast, kus äh, söekaevandusel äh, Äh, oli väga suur tähtis. millised on teie kontseptsioonid loobumaks äh, söe kasutamisest? Äh, neid eesmärke on meil vaja kohe, mitte kunagi hiljem. aitäh uh,! Thank you very much, madam. Madam Niebler, next speaker. suur tänu, proua Niibler! aitäh, härra esimees, kõigepealt energiatõhususe eesmärgid äh, Äh, jah, energiatõhususe puhul tahame olla maailmas juhtrollis ja me soovime, et meil on õiglane kokkulepe tarbijate jaoks. ja siin tekib ka kõige tähtsam küsimus, kuidas seda kõike rahastada, nii et äkki te räägiksite natukene rohkem rahastamise küsimusest. kui me võrkusid ja ka kodusid digiteerida tahame, siis see läheb väga palju maksma ja see kõik ei tohi toimuda tarbija raha eest. ja mida Euroopa tasandil tehakse EFSI kõrval? teiseks, äh, suur tänu selgituste eest äh, äh, energiaturgude ja elektriturgude kohta ja võimekuse kohta. ma arvan, et siin tuleb tõesti veel üksikasjadest rääkida, me oleme praegusel hetkel üleminekufaasis, kõik ei toimu üleöö ja tarnekindlus on minu jaoks sama tähtis nagu ka keskkonnaküsimused ja keskkonnakaitse küsimused. mina olen pärit Baierimaalt ja tõesti, meil on seal väga palju eh, kõrge energiatarbimisega tööstusettevõtjaid ja meie jaoks on väga tähtis, et see energiatarnekindlus oleks tagatud kakskümmend neli tundi ööpäevas. see regula-, alternatiivsed e e ettepanekud, see kõik on väga hea, aga küsimus on selles, kas liikmesriigid on sellega nõus, ka e, teised kolleegid küsisid juba seda, kas liikmesriigid tulevad selle initsiatiiviga kaasa ja siis ka kohalikud ja piirkondlikud osapooled, kas nemad on ka kaasatud nende ettepanekute väljatöötamisse? E, see alternatiivsete energiaallikate kasutamise suurendamine, seda ei saa ülevalt alla peale panna, see initsiatiiv peab tulema altpoolt. väikesed ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kas nemad olid kaasatud? energiatõhususe puhul tõesti ka jälle kohalik tasand on väga tähtis, nii et väga hea, et te olete sellega vähemalt selle puhul arvestanud, aitäh! suur tänu, proua, proua Sannaat, härra Sannaat, palun! Sì, grazie Presidente, mi congra-. suur tänu, lugupeetud esimees. tervitan siin härra Sekkovitši õnnitlen teid suure töö puhul, mille te olete ära teinud selle paketiga seoses, tegemist on suure sammuga edasi Euroopa energiapoliitikas. ma ei hakkaks rohkem siin kiidusõnu lausuma, see pakett on kindlasti pakett, mis liigub õiges suunas ja toob sisse mitmeid parandusi aga sinna tuleb ka parandusi sisse viia, me näiteks taastuvkütuste eesmärk ei ole praegusel hetkel piisav kakskümmend seitse protsenti ei kajasta kuidagi Pariisi kokkulepet. me peame pakkuma kindlust investoritele oma eesmärkide kaudu ning ähm, me peame ka seda silmas pidades riiklikke kliima ning energiakavasid koostades äh, taastuvkütuste vallas proportsionaalselt õiged eesmärgid paika saama ja need peavad olema siduvad. mis puudutab taastuvkütust, kütuste süsteemi, siis äh, selle, see süsteem vajab selgeid äh, lihtsaid eeskirju, seegi aitab kaasa suuremale kindlusele äh, investorite jaoks. ja mis puudutab taastuvkütuste energia jagamist, jaotamist, siis selles kontekstis tuleb mõelda ka fossiilkütustele, meil ei ole siduvaid äh, eesmärke fossiilkütuste kasutamise lõpetamiseks äh, ja seetõttu jäävad taastuvkütuste tootjad äh, endiselt ebasoodsasse positsiooni. Neil on vaja järjepidevaid investeeringuid, et oma positsiooni tugevdada ning pärast hiljem räägiksime tarbijatest, praegusel hetkel ei ole mul see, meil paraku selleks aega. suur tänu ja härra Heiler! härra volinik, tahtsin tõstatada kaks küsimust. kõigepealt, heitmetega kauplemise süsteem on äh, kauplemise süsteem, kus soovitakse kõige madalamatest CO2 heitmete vältimise hinnalt kõige kõrgemale minna mis puudutab tehnoloogiat, siis Euroopa Liidus keskendutakse alternatiivsetele ähm, energiaallikatele, kus tegelikult CO2 heitmete vältimise hinnad on kõige kõrgemad. näiteks äh, terase tootmise puhul öö, ähm, on need äh, kulud väga suured ja ilmselgelt me hüvitame just neid tööstusvaldkondi, kus äh, need kulud on väga suured nii et tegelikult me ei toeta seda süsteemi, mis oli ETS-i süsteemi loomise mõte. nii et kuidas teie soovite nüüd teadusuuringuid ja investeeringute strateegiat muuta nii, et me oleksime ETS-i loomise algmõttega kooskõlas. mina olen pärit äh, pruunsöe tootmise piirkonnas, meil on seal kakskümmend tuhat töövõtjat, hüvitisi ei maksta sellele tööstusele, aga hinnastabiilsuse ja tarnekindluse jaoks mängivad, mängib äh, pruunsüsi väga tähtsat rolli. mida ma ütlen kahekümne tuhandele töövõtjale sealses piirkonnas, kes hoolitsevad meie tarnekindluse eest? kivisütt äh, subventsioneeritakse, pruunsütt aga mitte. nii et mida ma nendele inimestele ütlen? ja teiseks need üleminekuprotsessid, muutmisprotsessid, mis peavad läbi viidama, see on täiesti selge, mis tuleb läbi viia. aga kuidas me nüüd selgitame inimestele, et meil on piirkondi Euroopas, mis äh, CO2 heitmete kokkuhoiu puhul väga suurt äh, ähm, koormat kannavad ja on teisi piirkondi, mis saavad ainult hüvitisi ja kuidas siis äh, äh, selgitada nendele inimestele, et ärge valige paremäärmuslasi. tegemi-, ma ei liialda siin, tegemist on tõesti väga tasakaalust väljas olukorraga ja ma tahaksin tõesti, et te nüüd ka selle paketi raames äh, räägiksite ka sellest, kuidas me toetame neid üleminekuprotsesse ja selgitame aitäh, järgmisena proua Virkunen, palun. Thank you, Mr. suur tänu, härra esimees, õnnitleme, õnnitlen teid ja suur tänu ka komisjoni asepresidendile, et ta meie komisjoni ette täna tuli. olen nõus täielikult äh, Kristjan Eeleri seisukohaga me peame äh, tagasi minema turupõhise energiasektori süsteemi juurde, see on kõige olulisem selle energiapaketi puhul. meie energiasektor peaks olema turupõhine äh, ja me teame, mis, millised probleemid on meil erinevate toetustega selles sektoris. aga mul on üks väike küsimus äh, selle suure pildi kohta, me teame, et Energialiit on olnud üks komisjoni tähtsamaid prioriteete, teie volinikuna olete väga tihedat koostööd teinud selleks, et selle küsimusega ähm, tööd teha. teate, et liikmesriikidel on erinevad väljakutsed, aga võib-olla äh, kui te suudaksite välja tuua kaks, kolm, neli äh, kõige suuremat saavutust Energialiidu vallas äh, viimastel aastatel, äh, siis millised need oleksid? kas meil on edulugusid Euroopa tasandil? kohalikul tasandil loomulikult toimub väga palju, aga millised on teie arvates viimase kahe aasta kõige suuremad Euroopa tasandi saavutused? ehitas pilgu tulevikku, meie ees on suur puhta energiapakett ja sellega läheb veel aega, väga palju raskeid küsimusi vajavad lähendamist, läbirääkimised võtavad aega, rakendusprotsess võtab aega ja äh, aga millised oleksid teie arvates kaks-kolm kõige olulisemat sammu Energialiiduga seoses järgmise aasta jooksul ja selle aasta jooksul, mis need oleksid teie arvates? Um, suur tänu, proua Punset. suur tänu lugupeetud asepresident. minu küsimus puudutab artiklit kuus taastuvkütuste direktiivi ettepanekus. liikmesriikides on, peab olema, liikmesriigid peavad tagama, et taastuvkütuste toetuse määr ei muutu nii, et see mõjutaks negatiivselt Äh, projektide majanduslikku külge ega õigust taastuvkütuste kasutamisele. kas äh, see on komisjoni vastus nendele riikidele nagu Hispaania, kes on äh, tegelikult õiguskindluse kogu aeg ohtu seadnud, võttes vastu seadusi, mis töötavad taastuvkütuste kasutamise vastu komisjon on kõikide kaebuste peale vastanud negatiivselt, öelnud, et retroaktiivsed äh, taastuvkütuste äh, suunas rakendatud kärpemeetmed ei õõnesta varasemate Euroopa Liidu sätete jõustamist. kas selle uue direktiiviga lõpuks siis tehakse sellele lõpp peale ning lõpetatakse see hävitustöö? hävitustöö, mis on äh, toonud kahju sadadele väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, perekondadele, väikeinvestoritele, äh, kes on äh, investeerinud näiteks päikesepaneelidesse, neid oli kuuskümmend tuhat. suur tänu, proua Werner! suur tänu, härra esimees, lugupeetud asepresident, istun siin see puhta energia pakett ei ole tähtis mitte ainult energiapoliitilises mõttes, vaid ka tööstuspoliitilises mõttes. meil on võimalik luua kõrge kvaliteediga töökohti, investeerida töökohtade loomisse ja majanduskasvu. mina olen pärit piirkonnast, kus mitmed tuhanded inimesed töötavad alternatiivsete energiate valdkonnas ja ennustatakse, et ka aastaks kaks tuhat kakskümmend on kakskümmend tuhat inimest, kes selles valdkonnas on töökoha leidnud. ma arvan, et sellega tuleb ka arvestada ja me ei tohiks sooviksin nüüd tõesti hakata, lasta erinevatel töökohtadel omavahel konkureerida. meil on tõesti mitmeid patente juba alternatiivsete energiavalikate valdkonnas, me oleme siin juhtrollis äh, ja me peame selle esikoha säilitama, me peame tõesti innovaatilistesse tehnoloogiatesse äh, rohkem investeerima ja ka uuringuid läbi viima ja siis nüüd investeeringud alternatiivsetesse energiaallikatesse on viimase kümne aasta jooksul pidevalt tõusnud. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal investeeriti kolmsada miljardit eurot kogu maailmas alternatiivsetesse energiaallikatesse. investeeritakse ainult siis, kui on äh, kindel paika pandud raamistik, nii et sellised kohustuslikud kindlad süsteemid on investeeringute tagatiseks ja sellepärast on väga tähtis, et meil oleksid ka kohustuslikud eesmärgid alternatiivsete energiaallikate kasutamiseks. energia energiatõhususe saavutamisel. ja veel üks tähtis punkt minu fraktsiooni jaoks on need raamtingimused, mis on vaja paika panna energiatarbijate jaoks. tarbijad on meie jaoks Energialiidu südameks ja viimastel aastatel on tarbijad tegelikult energiaturul üha tähtsamaks muutunud. rohkem läbipaistvust, seda te mainisite ka, samamoodi elektritariifide sisseviimine on väga tähtsad ja samamoodi on sotsiaaldemokraatide jaoks need ka tähtsad. ja veel üks äh, tähtis küsimus meie fraktsiooni jaoks on energiavaesuse vastane võitlus, äh, energiatarbijad, kes vajavad kaitset, äh, neid tuleb kaitsta just energiatõhususe meetmete kaudu, nagu näiteks see, et me vanu kortereid soojend-, soojustame, remondime ja nii edasi. Korobašev. härra Korobašev Thank you very much uh,, Mr Buzek, Mr Šefčovitš. suur tänu äh,, härra Buzek, suur tänu, härra Šefčovitš. ma arvan, et me ei saavuta oma ambitsioonikat kahtekümmend seitse protsenti ilma rahvusvaheliste eesmärkideta. kahe tuhande kahekümnenda aasta e, edu oli uh, tingitud sellest, et meil olid riiklikud eesmärgid. kujutagem ette, et me lähme kõik arvele ja arve on sada viiskümmend eurot, siis me peame mõtlema, kuidas seda arvet maksta, tõenäoliselt kolmkümmend eurot maksab igaüks ja võib-olla äh, on keegi, kes pakub välja, et ta maksab terve arve, võib-olla üks meist tõenäoliselt äh, kipub, katsub ennast tualetti peita, kuni arvet makstakse. Äh, võib ka olla see, et et keegi ei taha maksta meie arvet, oma arvet sellepärast, et ta ei taha enam meie seltskonnas viibida ma ei usu sellistesse süsteemidesse, kus kõik vastutavad kõikide asjade eest. meil peavad olema vastutuse korrad paigas, kui lennate Airbusiga, siis võib-olla äh, sada meeskonnaliiget seal, aga kõik teavad, mis on nende vastutusel ning äh, millistel tingimustel nad töötavad. minu koduriigis on äh, seadus muutunud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsist ning meil ei ole pärast selle seadusemuudatust enam ühtegi megavatti taastuvenergiat. null megavatti, sellepärast et saavutasime oma riikliku eesmärgi ja nüüd meil ei ole oma riiklikku eesmärki enam. ja kui nüüd meil on paigas äh, see, kui palju peab taastuvkütust olema kahe tuhande äh, kahekümne aasta pärast või kümne aasta pärast, mina olen neljakümne kaheksa aastane mina ei taha äh, seitsmekümne kahese, kaheksaselt näha, mille, mida, mis minu investeeringutest saab, kui me eeldame, et investeeringud hakkavad äh, midagi tagasi tootma alles kolmekümne aasta pärast, siis ei ole mõtet üldsegi oodata investeeringuid. ilma riiklike eesmärkidega, ilma toetusteta kakskümmend seitse protsenti eesmärgiks, see eesmärk jääb igal juhul saavutamata, tegemist on äh, uue täisliikmega EITRE komisjonis, härra Gorbatšev tuleb Bulgaariast. tere tulemast meie komisjoni. ja veel üks uus liige meie komisjonis, sedakorda asendusliige meie energeetika ja tööstuse komisjonis, Horvaatiast pärit härra Škletš. palun, teil on sõna suur tänu, härra esimees, teen väga lühidalt, esitan konkreetse küsimuse võib-olla ka mõned ettepanekud äh, härra komisjoni asepresidendile. kõigepealt minu küsimus ja tarbijate roll ja tarbijatele jõu andmine, võimu andmine. Äh, meie kodanikud ei tea suures osas, kuidas Euroopa Liit toimib, nii et mina suhtun sellisesse volituste andmisse ka teatava kahtlusega, kuidas nad peaksid siis suutma neid volitusi täita, täit-, saame neid volitusi täita Energialiidu valdkonnas. suuremas osas liikmesriikidest, kui kodanikud eh, tahavad olla tootvad tarbijad eh, või kollektiivsed organisatsioonid tahavad oma tootmisvõimet eh, jaotusvõrguga siduda ja neil tekib probleeme ühendamiskuludega ja nii edasi ja nii edasi Äh, siis ähm, selle, nende probleemide ennetamiseks on vaja eeskirju ka jaotustasandil. jaotusettevõtted no, on soodsal positsioonil reguleerija seisukohast ja samas äh, selle tulemusena muudut-, muutub tarbijate olukord problemaatilisemaks. olete maininud korduvalt arukaid mõõdikuid ja kui te räägite siin Energialiidust ja selle olukorrast, siis äh, kuidas on lood nende arukate mõõdikute kasutamisega? ja arvestite kasutamisega, ma arvan, et tegelikult äh, kahe tuhande kolmeteistkümnes aast-, kahe tuhande 2000 kolmekümnes aasta, kui me tahame äh, taastuvkütuste määra tõsta ja nii edasi ja nii edasi äh,, äh, kuidas me kõike seda saavutame, kui äh, arukate mõõdikute kasutuselevõtt peaks alles lõppema kümne aasta pärast? härra Bentsen, palun. suur tänu, esimees, suur tänu, et tulite täna meie komisjoni, lugupeetud volinik, suur tänu et äh, algatasite selle talvepaketi või äh, Airbus äh, kolm kaheksa kaheksa. kuivõrd mu kõneaeg on piiratud, siis keskenduksin energia tarbimisele hoonetes. nelikümmend protsenti Euroopa energiatest kulutatakse hoonetes ning selles peitub suur potentsiaal, kui me oma hoonete kvaliteeti parandame, kui me parandame uute hoonete kvaliteeti ja ka olemasolevate hoonete kvaliteeti. rõhutaksin kolme valdkonda, kus seda saab teha. me peame austama liikmesriikide pädevusi ning me peame tagama seda, et energiatõhususe vallal tehtavad pingutused oleksid arukad, kulutõhusad ning ei koormaks meie väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. teiselt poolt sellega on seotud suur majanduskasvu ning töökohtade loomise potentsiaal VKE-de jaoks. ja oluline on ka see, et me peame hoo sisse tõukama nendele finants- ja rahastamisvõimalustele, mis on äh, energiatõhususe äh, sektori jaoks ja me kasutame ära kõiki võimalusi, pensionifondigi muuhulgas, rääkisime sellest natukene eile õhtul, aga praeguseni ei ole meie tegevus olnud eriti edukas peame sellest järeldama, et meil on vaja uusi tööriistu selleks, et rahastamisvõimalusi parandada ja erarahastamisvõimalusi parandada. oleme kuulanud, mida investorid ütlevad ja investorid ütlevad, nemad tahavad pikaajalist äh, stabiilsust oma investeeringute jaoks. kuidas seda pikaajalist stabiilsust investorite jaoks tagada? et saada rohkem pensionifondide vahendeid ma tean, et meil on küll EFSI, loomulikult ma tean seda, äh, ja kasutatakse avalikke vahendeid ja nii edasi ja nii edasi, aga ka erapensionifondid Euroopas tuleb äh, sellesse valdkonda suunata. proua von Bossoit. Thank you very much um,, chair and suur tänu, esimees. ja õnnitan, et teid valiti ametisse. Äh, aitäh ka teile, volinik, et tulite täna meie ette. teen hästi lühidalt. ma arvan, et energiatõhusus on tõesti õige prioriteet ja sellega peab komisjon tegelema. võib-olla me peame mõtlema ka selle peale, kas me saaksime need megavatid ka täpselt paika panna, eriti just need megavatid, mis kaduma läheb ja mida me ei kasuta. äkki me saaksime siin rohkem ka tarbijaid stimuleerida energiat kokku hoidma. siis küsimused, mida küsis ka proua Niibler, nimelt kui palju läheb energiatõhususe eesmärkide täitmine maksma siin räägitakse neljakümne protsendi eesmärgist, aga siin tuleb ka küsida, kui palju see maksma läheb. nii et äh, äh, siin äkki peaks mõtlema siiski selle peale, et alustame kahekümne seitsmest protsendist, nagu nõukogu on välja pakkunud. siis kas küsi-, küsimus veel ka selle kohta, kas komisjon on arvestanud piisavalt nende kuludega, ma saan aru, et komisjonil on siin uuring äh, ja nüüd need uued meetmed tuleks nüüd äh, välja töötada niimoodi, et tehakse ka kulude-tulude analüüs selle tõhususe saavutamisel. ja teine küsimus, äh, nimelt äh, kas liikmesriigid võivad siin natukene lõdvendada reegleid selleks, et neil oleks võimalik investeeringuid meelitada? aitäh! Thank you very much, madam suur tänu, proua. How much you want, anytime you wish. Okay. Can be. Uh, well, it's a end of our list of speakers and Mr Vice President asked me how um, härra asepresident küsis, kui palju meil aega on vastusteks, ütlesin, et eh, vahet pole, kakskümmend minutit, kakskümmend viis, äh, kõik sõltub teist ainult eks siis näeme, võib-olla siis äh, kümme minutit. sekretäriaat ütleb kümme minutit. no tõenäoliselt ikka rohkem. suur tänu, äh, härra esimees, et olete nii lahke ja lahkem kui sekretäriaat. nagu näete, siis äh, olen ainult üks suur tänusõna siin teie ees. ja ma teen ettepaneku, et ma vaatan mõningad te äh, kõige tähtsamad valdkonnad teie küsimustest ühiselt läbi ja niikaua, kui äh, esimees veel lahkelt suhkutub minu kõneaega, äh, räägin asjadest ka üksikasjalikumalt, kui see on vähegi võimalik. kõigepealt üks asi, kuhu tuleks rohkem selgust tuua, on see, et sageli saadakse valesti aru asjadest, kui me räägime nendest priority dispatch idest me paneme siin tegelikult ka kaks äh, asja ühte patta. Äh, on kaks asja, priority dispatch ähm, tähendab seda, et äh, taastuvkütuste energia ja nii edasi ja nii edasi ei pea minema turule, vaid läheb otse ähm, jaotusvõrku. praeguses olukorras on taastuva kütuste ähm, areng väga ajakohane ja me tahaksime ainult väikestele jaamadele, uutele äh, installatsioonidele ja demonstratsioonijaamadele äh, seda võimalust luua. miks? kui me vaatame, millise, milline on ähm, taastuvkütuste potentsiaal ja siis äh, sada protsenti äh, energiatootjatest võib äh, siis hakata konkureerima sellele priority dispatch staatusele. ja kui selline olukord tekib, siis tegelikult konkurents ei toimi. rääkides selle, sellest prioriteet, prioriteetsest jaotusvõrku sisenemisest, peame me Äh, investeerima uute paremasse äh, süsteemi ja stabiilsusesse. me pakume siis äh, sellist praeguse tsükli toetussüsteemi toetamist tulevikus, mingisuguseid üllatusi ja uusi meetmeid ei tule. näete, et meie ettepanek tulevikust sisaldab ka seda, et oleks selge, et kohe, kui toetussüsteem vastu võetakse, siis seda ei saa enam tagantjärele muuta. see tagab pikaajalise stabiilsuse, mida on väga vaja. aga kui me räägime sellest prioriteetsest äh, süsteemi saatmisest, äh, priority dispatch'ist, siis peame rääkima ka äh, teisest mõistest, priority access ehk prioriteetsest juurdepääsust Euroopa Liidus tuleb üha rohkem ette selliseid äh, olukordi, et kus meie jaotussüsteemides tekib ummik. erinevad äh, energiapakkujad äh, saadavad korraga e-, energiat ja sellisel juhul tuleb seada teatavad piirangud, me peame ütlema energiapakkujatele, et me ei taha teie energiat, me ei luba seda energiat meie jaotusvõrku, sellepärast et see tekitab tekitab ebastabiilsust, nii et tuleb mingisugune süsteem paika saada, uus kord. meie uus süsteemi ettepanek on meie arvates tehnoloogia arenguga ja poliitiliste prioriteetidega tulevikuks paremini kursis. meie ettepanek on, eh, et kõigepealt tuleks lähtuda konventsionaalsest energiast, siis eh, CSP-st ja siis taastuvkütustest näeme siis, mis asi see siis, milline on see prioriteetne, prioriteetide järjekorda ja ja ja isetarbimisest, mis võib, võib tekkida iseenesest, mis võib muuta probleemiks siis, kui tekib täiesti tõsine probleem. ma arvan, et Priority access'i ja piiramise vallas eeskirjade selgitamine toob üldiselt suuremat selgust juurde meie energiasektorile. ja kui me räägime siin siduvatest eesmärkidest, siis olukord on sedakorda natuke teistsugune. meil on Euroopa Liidu kui terviku jaoks siduvad eesmärgid ja ma arvan, et et meie liidrid tahavad, et me saavutaksime eesmärke Euroopa Liidu tasandil. me peaksime erinevate energiate sooduspositsioone vähendama Euroopa Liidus ja selleks on meil vaja piiriülest piirkondlikku äh, lähenemist. ja nagu härra Roil ütles, me peaksime väga ettevaatlikud olema selles osas, mida Atser peaks tegema, mida NCC peaks tegema, see uus äh, Euroopa Liidu äh, ettevõte, mille me, mille kohta me tee, TSO-de jaoks ettepaneku oleme teinud, meil on vaja seda, sellepärast et me tahame rohkem piiriülest energia liikumist. meil on vaja piirkondlikke lahenemis, lahendusi, mis on piiriülesed härra Roil vaatab, millised arutelud toimuvad Saksamaal, Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja siis kõikide nende ületootmise probleemidega, ummikutega. meil on vaja paremat planeerimist ja paremaid otsuseid selle suhtes, mida me teeme. ja sellepärast teeme ettepaneku piirkondlike süsteemide jaoks, jaotusvõrgu ettevõtjate jaoks. meil on mõned jaotusvõrgu ettevõtted, kes teevad väga hästi koostööd, peamiselt Lääne-Euroopas. aga kogu Euroopas seda ei ole Nad teevad oma tööd vabatahtlikult ja nende tulemused on head. aga äh, kas äh, ühendatevuste, ühenduste arv kasvab? selleks, et see kasvaks, on vaja selgeid eeskirju ning äh, selgust majja selles osas, mida keegi teeb ja mida keegi teeb ka näiteks erakorralises hädaolukorras. ja sellepärast me tahame jaotusvõrgu ettevõtjatele anda selle võimaluse, ütleme, et Te teate, te olete oma ala asjatundjad, te olete ettevõtted, öelge ise meile, millised piir, ettevõtted, millised peaksid koostööd tegema, millistes piirkondades, kuidas teie arvates parimal võimalikul moel energiavooge piirkonnas saaks juhtida ja loomulikult Assaril on selles valdkonnas järelevalveja roll. ja siis loomulikult taastuvkütuste küsimus. kuidas saavutada kahtekümmend seitset protsenti ning kanda hoolt selle eest, et keegi ei, ei peida äh, ennast tualetti, kui restoranis tuleb hakata arvet maksma? ma arvan, et selleks on võimalusi mitmeid. kõigepealt äh, oluline ei ole mitte ainult äh, valitsuste tehtud töö, meil on olnud mitmeid ettepanekuid ja energiatõhususega seoses meie hoonetes, eh, elektrituru disain ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. kogu aeg räägime me taastuvkütustest, räägime nendest eraldi, luues neile eritingimusi eh, äritegevuse seisukohast, strateegilise planeerimise seisukohast, eh, selleks, et soodustada kahekümne seitsme protsendi eesmärgi saavutust, saavutamist. üks on näiteks see tagasiulatuva mõju äh, peatamise ja muutmise peatamise roll, samuti äh, uus toetussüsteem, mis toob rohkem äh, läbipaistvust, aga toob ka sisse paremad võimalused rahastuvkütuste rahastamiseks. kui me vaatame erinevaid meetmeid koos, biokütus, elektrituru disain, energiatõhusus, üldised toetussüsteemid ja nende areng, siis tegelikult loome me sellise keskkonna, mis äh, viib meid loomulikult taastuvkütuste eesmärkide saavutamise lähe, lähemale. kas me ei peaks olema ambitsioonikamad, küsisite te. ja kuidas kavatseme me äh, saavutada need püstitatud eesmärgid? nelikümmend protsenti kasvuhoonegaaside kärpimise vähendamist on väga hästi kooskõlas kahekümne seitsme protsendi taastuvkütuste kasutamise eesmärgiga. kolmkümmend protsenti energiatõhususe suurenemist siduva eesmärgina on meie kodanikele kasulikum kui algne äh, nõukogu ettepanek. toetasime seda sellepärast, et meil olid argumendid paigas, kolmkümmend protsenti eesmärk toob rohkem töökohti, aitab meil rohkem äh, Äh, elusid päita, päästa äh, heitmete vastase võitluse kaudu. ja nüüd me peame mõtlema selle peale, nagu te ütlesite, kuidas neid eesmärke saavutada. ma usun, et kui me oma energiasüsteemi reformime, kui me, kui see protsess hoo sisse saab, äh, siis on näha, et kogu selles muutuse protsessis on ka oma äriväärtus ja ärivõimalused ja huvi suureneb sellesse muutusesse. rohkem erainvesteeringuid tehakse sellesse ning usun, et viieteistkümne aasta pärast tõenäoliselt äh, räägime me hoopis teistest äh, tulemustest aga me peame kõigepealt äh, realistlikud eesmärgid paika panema, me peame teadma, et need on äh, Äh, saavutatavad, need on väga ambitsioonikad, äh, kõige ambitsioonikamad eesmärgid üldse praeguseni. ja kui on uut tehnoloogiat, kui tuleb uus tehnoloogia, kui olukord muutub, kui ambitsioonid kasvavad äh, maailma tasandil, siis on võimalik seda arvesse võtta. oluline on see ka soodustav raamistik, millest varem rääkisin, enabling framework. kui me räägime teadusuuringutest ja, ja innovatsioonist, siis äh, kõik need mõtted, süsiniku sidumine ning ladustamine, äh, taastuvkütuste parandamine, hoonete teega karboniseerimine, äh, elektri, mobiilsus ja nii edasi ja nii edasi, kõik need on meie teadusuuringute ning innovatsioonitöös prioriteedid. suuname sinna rohkem vahendeid, võimaldame õppeprotsessi õppekogemusi teistelt riikidelt, et meie idufirmad hakkaksid uusi lahendusi välja töötama. siis on meil veel kaks olulist tööriista, riiklikud kliima- ning energiakavad, mis ma loodan, kui teie mind aitate, liik-, ja liikmesriikidele survet avaldate, on valmis selle aasta lõpuks. ja ma arvan, et ehk siis näeme, millised on nende ambitsioonid, kuidas iga riik tahab Pariisi eesmärke saavutada, kuidas nemad äh, sobituvad energialiitu ja kuidas nemad aru saavad äh, sellest, millised on energialiidu mõjud. kas me peaksime olema paanikas, kas me peaksime olema rahus, äh, rahulikud, kas me peaksime olema rõõmsad saavutuste üle. ma arvan, et see, et kõik see selgub interaktiivses koostöös meie liikmesriikidega, siis vaatame, milliseid meetmeid tuleb võtta selleks, et eesmärke saavutada. kui me räägime erinevatest lõhed, võimalikest lõhedest, siis võib-olla me juba mõtleme eh, loomulikult tuleviku peale, aga vaadakem kõigepealt ära, mis on liikmesriikide ambitsioonid see süsteem, mille meie sisse toome, on midagi, mida varem ei olnud, ehk siis äh, jätkuva järelevalve süsteem, äh, kus me kogu aeg hindame seda, kuidas me eesmärkide suunas liigume. ja mis puudutab rahastamist. suur tänu kõigile neile, kes tõesti näevad, kuidas energiatõhusus on oluline ning ei aita mitte ainult vaesust ära hoida aga aitab ka õhukvaliteeti parandada meie linnades sellel on tõesti üüratu potentsiaal ning seetõttu on see üks meie priorit-, prioriteete. nelikümmend protsenti energiast läheb hoonetesse äh, kütmiseks ja nii edasi, suurem osa meie hoonetest on aegunud ja hoolimata sellest, et äh, renoveerime praegu üks protsenti hoonetest aastast, äh, siis võib selle järgi teha arvutuse, et meil läheb sada aastat vaja veel, eks ole, et kõiki hooneid renoveerida. meil on vaja reguleerivat raamistikku nii et mitte ainult äh, riigieelarvest, avalikust eelarvest ei äh, renoveeritaks hooneid, vaid et ka ärimaailm, erasektor oleks sellest huvitatud. ja sellised soodustavad meetmed võiksid võtta ka omanikud, ametivõimud, äh, et seda arengut igati esile kutsuda teeme ettepaneku arukale rahastamisele arukate hoonete jaoks, seda lisaks sellele, mida juba tehakse. seitseteist miljardit eurot on juba suunatud energiatõhususse, ühtekuuluvuse ning oper-, operatiivprogrammide kaudu liikmesriikidega. kakskümmend kaks protsenti Junckeri fondist, kust on kasutatud juba üle saja kuuekümne miljardi, oli mõeldud just nimelt energiatõhususe programmidele mõningad äh, projektid, äh, millele pöörati kõige rohkem äh, positiivset tähelepanu, olid just nimelt energiatõhususe valdkonnas. aga ma arvan, et seda valdkonda peaks veel edasi arendama, me peame tagama regulatiivse stabiilsuse, soodustama huvi selle valdkonna vastu ja kui me seda teeme, küll me siis näeme, et hakkavad investeeringud raha tagasi tooma, et kasum kasvab valitsused toetavad sellist lähenemisviisi, linnapead toetavad sellist lähenemisviisi ning äh, ma olen veendunud, et ka äh, rahastamise ning investorite maailm tunneb äh, selle valdkonna vastu suurt huvi. ja siis küsimus või küsimused, mis puudutasid energiatõhususe ja heitmetega kauplemise süsteemi seoseid. siin peame loomulikult vaatama kuidas saavutada see oluline tasakaal, et me saavutaksime edu kõikides valdkondades ja võib juhtuda nii, et kui meil on liiga ambitsioonikad energiatõhususe eesmärgid, siis see võib heitmetega kauplemise hinda mõjutada praeguste eesmärkidega seoses viisime läbi oma kalkulatsioonid ja kolmkümmend protsenti energiatõhususe valdkonnas lähtus sellest uuest heitmetega kauplemise süsteemist pärast Euroopa Parlamendi tehtud tööd ja nii edasi ja nii edasi täiendavate või üleliigsete heitmelubade kõrvaldamisest turul, siis äh, kõiges, kõiki neid, kõigis nendes kalkulatsioonides jõudsime me tulemuseni, et see, see määr on õige ning äh, meil õnnestub äh, sellega ka energiatõhususe eesmärke saavutada. ja paar Telegrami stiilis kommentaari veel. ma tahaksin tänada proua Tallit, kes juhtis tähelepanu sellele, kui oluline on Malta eesistumine. Nemad olid nõus sellega, et töötame tihedalt, tuleme sageli kokku oma töörühmas ja, ja kõikide nende tähtsate toimikutega püütakse võimalikult kiiresti ühele poole jõuda ja ma tean, et härra Puusek korraldab samas vaimus ka teie komisjoni tööd, nii et me saame loodetavasti nende väga tähtsate teemadega ühele poole selle aasta jooksul juba. ja mis puudutab suure süsiniku heitmega piirkondade üleminekuprotsessi, siis äh, meil on paketis viide sellele sees, äh, kui äh, me tahame, et Euroopas oleks õiglane üleminek, siis me peame toetama, siis meil on vaja sellele paketile inimeste toetust. ja nende, need inimesed, kes tulevad suure süsinikuheitmega piirkondadest, on uhked oma tavade üle, kes on uhked oma piirkonna üle ja nad tunnevad tõsist muret oma tuleviku pärast, me peame pakkuma neile lahendusi, me peame pakkuma neile uusi ärimudeleid, peame pakkuma uut tulevikku nende piirkondade jaoks. ja seetõttu oleme moodustanud eraldi töörühma, kus me saame õppida nendelt piirkondadelt, kus üleminek on juba toimunud, saame vaadata, milliseid sotsiaalpoliitilisi meetmeid oli vaja, kuidas on aidatud piirkonda ette valmistada uueks majanduseks, uute ärimudelite kasutusele võtmiseks ning kuidas saab, kui vähegi võimalik äh,, äh, piirkonda arendada puhtamalt, kuidas kasutada tüsi, süsiniku sidumist näiteks ja teisi võimalusi selles valdkonnas aga igal juhul me peame tegema selle valla kallal tööd, sotsiaalset mõõdet energia ülemineku vallas ei tohi jätta tähelepanu alt kõrvale, mõned inimesed võidavad, kellel on uued oskused ja nii edasi ja nii edasi ja mõned inimesed ei ole järsku enam nii suures hinnas tööturul ja mitte ainult äh, söetööstusest ei räägi ma, kõik, kogu see korduv töö, äh, repetitiivne töö tõenäoliselt kaob, võib-olla asendub robottehnoloogiaga juba paari aasta jooksul, seda tuleb arvesse võtta ning tuleb pakkuda meie inimestele uusi oskusi, mis aitavad neile tulevikku tagada. lugupeetud esimees, andsin endast parima, püüdsin vastata kõikidele küsimustele või nendele küsimustele, mida esitati siin kõige sagedamini. ma tean, et kõigile ma ei suutnud vastata, aga ma tean, et me oleme kasutanud rohkem aega, kui meile oli eraldatud, te olite väga lahke ja ka jätkame arutelusid Euroopa Parlamendi liikmetega ka tulevikus, ka kahepoolsete läbirääkimiste kaudu e, emaili kaudu ja järjest ka tulevaste kohtumiste kaudu. suur tänu uh,! Uh, thank you very much! aitäh suur,! suur-suur tänu! komisjoni asepresident. Te kuulsite ära kõik, mida öeldi ja te saite ka konkreetseid küsimusi. äkki oleks võimalik öö, äh, Te ei saanud kõikidele konkreetselt vastata, te panite ka kirja nii küsimuse kui ka küsija nime. äkki te saaksite kirjalikult meile veel vastata? ja, ja, me tõesti tegime siin märkmeid, komisjoni kolleegid olid kohal tegemist oli küsimustega, millele tuleb vastata, mis tuleb selgeks rääkida, sest meil on vaja väga hästi aru saada, miks neid ettepanekuid tehti, mis oli selle taga ja me üritame vastata kõikidele liikmetele, saadame neile e-kirja teel siis vastused ja kui saadikud ei ole rahul, siis nad saavad teile ise küsimusi esitada. jah, üksikasjalikud küsimused on tõesti meie komisjoni jaoks väga head ja me tahaksime siiski ka tunda, et me saame mõjutada komisjoni tööd suur,. suur-suur tänu selle eest, et tulite täna siia, suur tänu vastuste ja ettekande eest Colleagues, we go to last point in our morning agenda. Läheme viimase päevakorrapunkti juurde täna hommikul, milleks on liidu osalemine mitme liikmesriigi ühiselt algatatud teadusuuringute innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega, lühendatud siis PRIMA. tegemist on väga tähtsa küsimusega ja me peame väga kiiresti selle menetluse läbi viima. kallid sõbrad, kui soovite jääda siia saali, siis on see väga hea, aga kui soovite arutelusid pidada, siis palun tehke seda väljaspool seda saali. kallid kolleegid yeah.. With... kallid kolleegid, palun jääge ikka saali. aga kui see ei ole võimalik, siis palun pidage arutelusid väljaspool seda saali kallis kolleeg Bulgaariast, palun istuge maha rahulikult. aitäh teile. tegemist on väga tähtsa küsimusega. artikkel sada kaheksakümmend viis. algatusega on meil tegemist, mille kohaselt Euroopa Liit ja Vahemere piirkonna riigid äh, investeerivad üheskoos äh, innova-, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna projektidesse. novembris äh, kaks tuhat kuusteist volinik Moedes tööstuskomisjonile esitles seda algatust. meie raportööriks on Sofia Sakorafa ja ma paluks, et tema nüüd esitleks meile oma raportit oma raportit siis palun. aitäh, härra esimees, kallid kolleegid, detsembrikuus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Liidu kaasseadusandjad, nõukogu ja parlament tegid, võtsid vastu otsuse luua Prima ja komisjonile tehti ettepanek äh, see ettepanek siis ka välja töötada ja öeldi, et me teeme seda vastavalt artiklile sada kaheksakümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingus. oktoobrikuus kaks tuhat kuusteist komisjon esitaski siis oma ettepanekud ja keskendus seal kahele sotsiaalmajanduslikule küsimusele, mis on väga tähtsad Vahemere piirkonna riikide jaoks. räägiti seal põllumajandustoodete tootmisest ja niisutamisest ning Malta tegi sellest oma prioriteedi teadus- ja tehnoloogia valdkonnas. kliimamuutused ja jätkusuutlik ressursside kasutamine on väga tähtsad tegurid, mis mõjutavad ka tegelikult rändeprotsesse. Prima programm on kliimadiplomaatia projektiks me üritame Vahemere piirkonnas elutingimusi selle kaudu parandada ning Prima projekti eesmärgiks on julgeoleku tagamine ja toiduainete varustuse kindluse tagamine ning ka veemajanduse toetamine Lääne, Vahemere piirkonnas. vesi on äh, avalik kaup Äh, juurdepääs veele on põhiõigus ning Prima kaudu on seatud eesmärgiks kestlike süsteemide ülesehitamine. me eelistame projekte, mis on suunatud rahu tagamisele. neliteist Vahemere piirkonna riiki osalevad selles projektis äh, seal on siis äh, nii Vahemere riigid kui ka projektiga liitunud assotsieerunud riigid, mis annavad panuse. ma mainisin juba artiklit sada kaheksakümmend viis äh, Euroopa Liidu toimimise lepingust, mis on õiguslikuks aluseks, see tähendab seda, et nii administratiivsel kui ka teaduslikul tasandil on võimalik kõik osapooled kaasata ja me leiame, et tegemist on väga hea alusega äh, vahendite ümberjaotamiseks kuid kes teab, võib-olla tuleb meil reegleid muuta selleks, et ka kolmandad riigid saaksid osaleda pakkumistes. meetmed, äh, mida rahastatakse, peaksid keht-, keskenduma tipptehnoloogiale. seda on öelnud komisjon. mina leian, et äh, Äh, seda tuleks teha alles äh, projekti hilisemates järkudes, me peaksime keskenduma erinevatele projektidele. nüüd halduslikud nüansid. tahtsin teile anda infot selle kohta, et väga tähtis on et Prima juba esimesel jaanuaril kaks tuhat kaheksateist saab oma tööga alustada. see tähendab seda, et projekti tuleb rahastada ja tähtajad on väga öö, äh, lühikesed me esitleme teile kohe varsti juba raporti eelnõu ja siis on meil võimalus seda arutada ning muudatusettepanekuid teha ning äh, koostööd jätkata siis vararaportööridega. ma eeldan, et koostöö kujuneb edukaks. aitäh, järgmisena proua Juuso, palun. <clears throat> aitäh, härra esimees. tänan raportööri selle ülevaate eest, olen tema ettepanekute ja mõtetega nõus, eriti ka selles osas, mis puudutab ajakava. muudatusettepanekutega on meil võimalik komisjoni ettepanekut parandada ja siin on juba päris palju tööd tehtud. tegemist oli vajaliku tööga, mitte ainult äh, teadusliku huvi pärast, vaid ka sellepärast, et meil on vaja leida lahendus probleemidele. Thank you. Dado que la ponente ha explicado uh, perfectamente. raportöör rääkis juba väga pikalt raportist, sellepärast mina teen lühidalt. kõigepealt on väga tähtis, et me need muudatusettepanekud ka vastu võtaksime, sest me räägime siin nii riiklikest kui ka Euroopa tasandi fondidest, mis on suunatud just tehnilise arengu toetamisele. olen nõus äh, raportööriga kõikides nendes küsimustes, mida ta siin välja tõi. kaasamise küsimus on tähtis, võimalikult paljudel riikidel peaks olema võimalus liituda ja küsimus on ka selles, kas liikmesriigid annavad oma panuse. tegemist on väga suure kulutusega ja sellepärast on väga tähtis, et me kaasaksime võimalikult palju riike, aga looksime ka tingimusi nende riikide kaasamiseks. konkreetseid punkte toodi siin juba välja ja meie teeme ka selle kohta ettepanekuid väga tähtis on siin ka tagatised ette näha, samamoodi nagu ka finantsraamistik. liikmesriikide tagatised mängivad aga rahastamises väga tähtsat rolli. ning tuleb hoolitseda ka selle eest, et äh, kõik osalevad riigid ei vastutaks solidaarselt Euroopa Liidu öö, äh, panuse eest, see tähendab seda, et väga paljud riigid lihtsalt ei oleks enam nõus osalema. iga riik peaks siiski vastutama nende vahendite eest, mis talle endal on võimalik äh, panustada. Äh, siin tuleb selle kohta veel ka täpsemaid reegleid välja töötada. siis teatud riikide kaasamine ka siin tuleks võib-olla selgemalt põhja ja lõuna pool defineerida. teatud riigidel on pikem rannikupiir kui teistel ja sellega tuleks arvestada. siis äh, meil on vaja ka ühine rahastamine ette näha, selle kohta tuleb ka komisjoni ettepanekule veel teha muudatusi aitäh ja nüüd proua Toie sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, ka mina hindan väga raportööri tööd ja teeme tööd selle nimel, et seda sisu veelgi parandada. miks lähtutakse koostöö vormist, me teame kõik, et artikli äh, sada viiskümmend kaheksa kasutamine sellisteks, äh, sada kaheksakümmend viis asuta-, kasutamine juriidilises mõttes on väga tugev märk. aga kui tegemist on menetlusega, siis on see samal ajal ka üsnagi keerukas. on juba et, ette nähtud äh, artikli sada kaheksakümmend viis ähm, kohaseid äh, koostöö kogusid, aga, ja ma olin alguses äh, selle õigusliku aluse poolt, aga see on siiski ka keerukas, tuleb näidata, et keerukas menetlus ka toimib, sest äh, ma kardan, et muidu ei ole võimalik seda käivitada, kui meil on keerukas haldus, ja ko-, komisjon nüüd enne, kui me tõesti sellel teel edasi liigume, peame olema kindlad, et see ka toimib ja teiseks, need äh, menetlused on Euroopa Liidu jaoks keerukad ja kolmandate riikide jaoks on tegemist võib-olla katastroofiga. Neil ei ole võib-olla head äh, haldusstruktuuri. nii et tahaks äh, töötada välja ka äh, rahastamist puudutavaid muudatusettepanekuid, sest rahastamine on väga oluline hea tulemuse saavutamiseks. tegemist on partnerite ja riikidega, mis tõesti väga palju ootavad meilt äh, rahastamise tasandil ja seetõttu on meil anda topeltvastutus. ja nüüd märkused sisulise poole kohta. me oleme ühel meelel selles osas, et äh, tegemist on tõesti väga põhjapanevat sisu, äh, sisulise poolega, et väga oluline on see koostöö nende riikide vahel, väga hea, et Saksamaa ja teised riigid ka osalevad, et, et ei osale ainult äh, Euroopa lõunapoolsed riigid, vaid et osaleb kogu Euroopa. ja väga hea on, et äh, et äh, kogu, kõik need teadusuuringud äh, peavad lõppema ka konkreetsete tulemustega, sest meil on vaja selliseid teadusuuringuid, mida äh, tööstuses ka kasutada saab, sest lihtsalt teadusuuringud teadusuuringute nimel, sellest ei ole eriti palju kasu. me peame kasutama teadusuuringuid selleks, et parandada elutingimusi ja sotsiaalmajanduslikke olusid nendes riikides. teen ka muudatusettepanekuid. härra Marias, palun. aitäh, härra esimees. tahaksin teid õnnitleda valituks osutumise puhul ja ma loodan, et me saame, et me teeme head koostööd, tahaksin äh, kolleegid tunnist-, tunnustada selle raporti eest, mis läheb väga õiges suunas, ta on paljusid väga olulisi aspekte analüüsinud programm äh, puudutab siis teadusuuringuid ja innovatsiooni, aga oluline on see, et teadusuuringute ja innovatsiooni eesmärgiks oleks teenida ühiskonda ja see peab olema kasulik mõlemale Vahemere kaldale. me keskendume sellistele valdkondadele nagu näiteks veemajandus äh,, toiduainete sektori, ähm, sektorile, see on tõesti otsustava tähtsusega Vahemere riikidele, kes asuvad Aafrikas. me teame, et seal on väga palju probleeme, väga paljud probleemid on väga teravad, tööpuudus on väga suur, sündimus on väga suur ja seetõttu on need riigid, ühiskonnad väga dünaamilised, aga neil on nii täna kui ka tulevikus väga palju majanduslikke ja ühiskondlikke probleeme ning äh, rändevood Euroopa suunas järjest suurenevad. Egeuse mere saartel on ka väga palju ebaseaduslikke rändajaid, kes on äh, pärit palju olulistest äh, Vahemere piirkonna riikidest, kes osalevad ka Priimas. rahvusvaheline Valuutafond kavandab äh, karmimaid meetmeid nende riikide jaoks ning Prima programm saab mängida väga olulist rolli. samal ajal aga me peame hoolitsema selle eest, et toetataks majandust, VKE-sid, et ka väiksed projektid saaksid toetuse need mängivad nende riikide puhul väga suurt rolli, me ei tohi lubada selliseid kavasid, millest oleks kasu ainult hargmaistel ettevõtetel ja suurtel projektidel, mis äh, kokkuvõttes ei äh, too endaga kaasa positiivseid tagajärgi kodanike jaoks. meie tegevus äh, peab olema kooskõlas ka ÜRO põhimõtetega, me peame võtma arvesse ka vaesuse vähendamise eesmärke ja vaja on tööstuse, majanduse ja ühiskonna vahelist äh, koostööd üles ehitada mõlemal Vahemere kaldal. Aafrikas ja Lähis-Idas saame me niimoodi paremini võidelda ka äärmusluse vastu, mis tekitab palju probleeme. Need on meie peamised äh, suunad, äh, mida me kavatseme arendada selleks, et seda raportit veelgi täiendada, me peame arvesse võtma võtma ka seda, et ähm, ka Euroopa arengu jaoks vajalik asi. härra Peterson, palun. tahaks härra Telitška nimel siin äh, tänada raport raportööri selle mm, raporti eest, mul on väga hea meel, et äh, komisjon tuli välja selle ettepanekuga. innovatsioon võib aidata meil hakkama saada nende keskkonnaalaste väljakutsetega, millega me silmitsi seisame selles piirkonnas ja sellest võib asu olla ka selles, et äh, leida ühiseid äh, arengujooni mõningate riikide vahel, millel muidu on väga palju erinevusi, nii et mind huvitavad teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammid, aga siin on ka probleeme, millega me peame tegelema. me peame tagama selle, et sellesse programmi äh, suunatavad summad äh, leiaksid kõige tõhusamat kasutust ja et tulemusi ana-, analüüsitakse ja tingimuslikkus on samuti väga oluline nende riikide puhul, kes osalevad ning väga oluline on see, et halduskoormus taotlejate jaoks oleks võimalikult madal ja et me tulevikus tagaks selle, et raha kasutataks tõhusalt ja et äh, raha annaks tõesti käegakatsutavaid tulemusi teadusuuringute vallas. teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika on üks peamistest valdkondadest, millele Euroopa Liit peaks keskenduma ja ma tõesti loodan, et Prima äh, võtab arvesse selliseid äh, programme nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend mm, ja tõesti tagab head tulemused osalevate riikide jaoks, aitäh! proua Rivesi ähm, roheliste nimel. aitäh! ma arvan, et äh, minu meelest on tegemist hea algatusega, sest äh, see on kaasav, see on, äh, käsitleb sellist väga olulist valdkonda nagu veega varustamine või ähm, toiduainetega varustamine, see puudutab väga paljusid riike, Euroopa Liidu riike ja ka Mm, assotsieerunud riike ja siin on väga erinevaid eesmärke, kui öeldakse, et vaja on äh, kohanduda kliimaeesmärkidega, äh, väga hea, äh, tuleb tõesti kohanduda põua probleemiga ja mm, aga siin on ka äh, poliitiline aspekt, et kuidas võidelda äh, rändega, kui inimesed rändavad välja oma koduriigist sellepärast, et neil ei ole seal tulevikku ja minu meelest on väga oluline näidata ka seda poliitilist mõõdet ja siin on ka see eesmärk, et taotletakse solidaarsust, siin on ette nähtud koostöö liikmesriikide Egiptuse, Maroko ja Iisraeli vahel nii et see kõik on väga hea. ja mis puudutab rahastamist, siin on ka ette nähtud solidaarsus kahesaja miljardi mm, vahel Eh, horisont kahe eh, tuhande kahekümne vahenditest ja kahesaja miljardi vahel, mis tuleb liikmesriikidest. Eh, kui näha neid jaotusprobleeme ja tagatisi, tagatisprobleeme, siis on siin ka probleeme, sellest rääkis veel kolleeg. ning kui me räägime siin vee varustamisest ja toiduainetega varustamise süsteemist, siis ei ole Mm, seda vee puhastamissüsteemi siin äh, käsitletud, et vaja oleks ka seda arvesse võtta. vaja on äh, juurdepääsu veele seda kasutada, aga vaja on ka vett puhastada pärast, heitvett puhastada ja jätkusuutlikkuse kriteeriumid. milliste kriteeriumite alusel me programme välja valime? kui äh, näiteks selleks, et et kasvatada äh, sööta ja samal ajal kasutatakse veevarad ära ja kümne aasta pärast on tohutu probleem, et kas äh, tuleks äh, ka arvesse võtta ka jätkusuutlikkuse kriteeriumit veevarustuse puhul. ja põllumajandussüsteem, kas tegemist on intensiivse põllumajanduse suunas liikumisega, GMO kasutamisega või siis äh, teistsuguse lähenemisega selleks, et vähendada vaesust. nii et äh, meil oleks vaja ka selle kohta, sellele tähelepanu pöörata. ma ei ole teiega nõus selles osas, proua raportöör, et millised peaksid olema kriteeriumid raha jaotamine eriti. mina pigem toetan seda, mida välja pakkus komisjon, sest kui need kakssada miljardit eurot Horisont kahekümne, tuhat kahekümne vahel äh, need peaksid minema küpsetele projektidele, mida oleks tõesti kohe võimalik ellu rakendama hakata. see, et liikmesriigid tahavad rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni, miks mitte, aga vaja on, et kiirelt oleksid nähtavad tulemused nende projektide puhul, mida hakatakse ellu viima. meil on vaja seda, et Euroopa Liit oleks nähtav meid äh, rünnatakse väga palju. me peame tõesti näitama, et äh, me äh, viime ellu mõistlikke projekte ja me peame tõesti sellele tähelepanu pöörama. proua Kappel ENF-i nimel, palun. aitäh. ka mina toetan komisjoni algatust, et et äh, meil oleks koostöö teadusuuringute ja innovatsiooni vallas äh, senisest tugevam Vahemere riikides, see on väga oluline mitte ainult Vahemere riikidele, vaid ka kogu Euroopa Liidule ja e-, eesmärgiks on meil siis äh, saavutada selliseid teadusuuringute tulemusi, mis parandaksid inimeste elutingimusi ja eelkõige tagaksid jätkusuutliku toidutootmise ja parema ähm, äh, veevarustuse, sada kaheksakümmend miljonit inimest äh, on nende inimeste hulk, keda puudutab halb veevarustus, tulemus ja kui meie teadusuuringute tulemused annavad panuse selle olukorra parandamisse, siis äh, mina kahetsen, et Austria ei osale selles algatuses, ma üritan teha tööd selle nimel, et selles osas ümber mõeldakse, sellepärast et ma arvan, et mitte ainult Lõuna-Euroopa liikmesriigid ei peaks sellest osalema, sest tegemist on olulise projektiga, selles peaks osalema terve Euroopa ja kogu Euroopa peaks andma panuse sellesse, et see kakssada miljardi, miljonit kaasrahastamist äh, liikmesriikidelt kokku tuleks, lisaks kahesajale miljonile Horisont kahe tuhande kahekümnest, sest kokkuvõttes on ju oluline see, et luua äh, majanduskasvu, vähendada tööpuudust, tööpuudust, suurendada töökohtade hulka nendes riikides. see on oluline nende Vahemere piirkonna riikide jaoks, aga ka Euroopa jaoks. aitäh selle eest äh, esimest sõna tõlk, selle eest, et tõlgid jäid kauemaks kümme minutit kauemaks, mis tähendab seda, et me peame kümne minuti, nelja minuti pärast äh, võt-, lõpetama, meil on veel mitu äh, kõnelejat siin, palun tehke väga lühidalt. härra Kohlitšek, palun. aitäh. ma arvan, et äh, kolleeg õigusega ütles seda, et see partnerlus peaks puudutama kõiki liikmesriike ja Tšehhi Vabariik annab samuti panuse teatavatesse projektidesse, ma arvan, et tuleks ka selle projekti puhul seda kaaluda. sest see ei puuduta mitte ainult Lõuna-Euroopat, ma tahaks ka öelda, et tegemist on sellega tuleb äh, kasutada kõiki võimalusi selleks, et edendada arengut erinevates valdkondades, mitte üksnes toiduainete tööstuses, aitäh! ja nüüd saab Euroopa Komisjoni teadusuuringute äh, äh, valdkonna direktor sõna. My micro is not working. Teie mikrofon ei tööta. palun äh, kasutage mõnda teist mikrofoni. jah, tere kõigile, aitäh selle eest, et mulle sõna annate. Äh, teen väga lühidalt, ma tõesti tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid, sest me kuulsime väga palju positiivseid äh, signaale Prima kohta ja mis puudutab raportööri, siis me väga tervitame äh, seda, mil määral raportöör on komisjoni ettepanekut parandatud, ehm, parandanud selle rakendamise eesmärke. väga oluline on see lähenemine, et eh, juurdepääs toidule ja veele on eh, inimõigus, see on ka ÜRO põhimõte, me peaksime seda rõhutama ja me hindame ka seda, et mainitud on lihtsustamist mis on äh, Horisont kahe tuhande kahekümne puhul väga oluliseks jooneks, me peame seda Prima algatust äh, tõesti äh, väga lihtsana pidama, et inimesed saaksid seda kasutada ning me hindame ka vihjeid kliimamuutustele, me võtame arvesse seda märkust, mis puudutab finantskohustusi, tagatisi, see on tõesti väga keeruline tehniline lahendus, me peame ühiselt leidma lahenduse sellele. ja ülejäänud Äh, osas ootame huviga muudatusettepanekuid, aitäh! aitäh ja väga lühidalt saab nüüd sõna veel pro-, raportöör proua Sakorova. aitäh! soovin tänada kolleege nende sõnavõttude eest variraportööridega on meil võimalus jätkata tööd nende teemadega ja leida selline seisukoht selle programmi alguse jaoks, mis tõesti minu jaoks on väga oluline. aitäh ähm, teile muudatusettepanekute muudu-, esitamise tähtpäev on kell üheksandal veebruaril kell kaksteist päeval. praeguseks on kõik ja alustame kell kolm pärastlõunal uuesti tööd. aitäh! E-, ja esimees tänab tõlke.